Okay, if members could take their seats. kolleegid, võtke palun istet, tere hommikust ja tere tulemast tagasi pärast suvepuhkust, esimene istung meil. kõigepealt äh, ametlikum pool, võtame vastu päevakorra. mina teeksin ettepaneku et esimehe teadaannetest räägime pärast äh, seda, kui me oleme euroala presidendiga oma arvamuste vahetuse maha pidanud. mitte ei tee seda praegu. kui olete nõus, siis ma eeldan, et te äh, olete nõus päevakorraga. vastu peame võtma ka kaheksa, kaheksanda, üheksanda juuli koosoleku protokollid, pean nad kinnitatuks, nad on teile kõigile tavapärases korras jaotatud, suur tänu! ja nüüd võiksime edasi minna siis äh, majandusdialoogi juurde äh, eurorühma esimehega härra Dijsselblumiga äh, ja ma tuletaksin teile meelde, et praegu me peaksime keskenduma siis äh, Euroopa semestri perioodil riikide põhistele soovitustele ja eesmärgiks on räägida fiskaal- ja makroväljakutsetest eurorühmas ja euroala liikmesriikides kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta semestri tsükli jooksul mille siis võttis vastu juulis nõukogu. ja minister võtab siis äh, sõna selles küsimuses. tegemist on härra Tässelblumi kolmanda kohtumisega juba siin majanduskomisjoni ees. Ähm, ta on käinud kahel maja, äh, rahapoliitilisel dialoogil ja ükskord kohtusime siis erakorralisel viisil Küprose küsimuses. juba oletegi mul justkui vana sõber ja annaksin teile sõna üle siis äh, teie esialgseks sõnavõtuks äh, nende riikidepõhiste soovituste koha, kohta. suur tänu, proua esinaine, austatud äh, liikmed, suur tänu võimaluse eest veel kord teiega arvamusi vahetada, seekord äh, siis tahaksime täpsemalt rääkida Euroopa poolaasta rakendamisest ja riikidele suunatud soovitustest eurorühmas täi- äh,, laiemalt kui ma esimest korda teie komisjoni ees olin, ütlesin, et minu eesmärgiks on liikuda kriisi haldamisest nüüd juba edasi struktuursemate lahendusteni nende reformide jaoks, mis on vajalikud meie majanduse tugevdamiseks ja euroala majanduste toimimiseks. üsna pikk tee on veel muidugi ees kuid äh, mul on väga hea meel, et me oleme tõesti asunud sellele teele, kus äh, selja taha jätame kriisi ja ees on struktuursemad vajalikud reformid. eurorühm vaatas enne suvepuhkuseid äh, need riikidepõhised soovitused üle ja liikmesriigid need ka ühehäälselt kinnitasid ja keskenduvad siis nendele piirkondadele, kus on veel vaja teha lisasamme ja tooksin mõned soovitused siis lühidalt esile esimene soovitus oli järelevalve raamistiku tugevdada mis kehtib liikmesriikidele euroalale ja koordineerida seirereforme tagamaks selle et majanduspoliitika oleks järjepidev teine äh, on seirata ja koordineerida liikmesriikide eelarvepoliitikat selleks et toetada kasvusõbralikku äh, maksupoliitikat ja eelarvepoliitikat kõikjal kolmandaks soovituseks oli hinnata Äh, laenumäärade erinevusi eriti VKE-dele ja mida see tähendab finantsturgude killustamisele, et kuidas sellistest äh, arengutest äh, eemalduda. neljas oli eelarvete tasakaalustamine, eesmärgiks oli siis ähm, vabandust, bilansside parandamine pankade puhul, see viis esialgu ühisturu Äh, destabiliseerumisele ja eesmärgiks on siis ähm, tavalised laenutingimused taastada reaalmajanduse jaoks. viies ähm, ettepanek puudutas, soovitus puudutas suuri majandusreformide kavasid ja leiti, et selles peaks eesmärgiks äh, ja eeliseks äh, olema kindlasti eelkoordineerimine enne suuri majandusreforme liikmesriikides ja kuues viimane soovitus äh, oli ähm, äh, tegeleda siis kriisi viimaste tagajärgedega ehk teisisõnu noorsoo tööpuudus. Need soovitused on muidugi täiesti vastavuses euroala soovitustega ja juba ongi sillutatud teed nende tõhusaks ähm, rakendamiseks majandushalduse kava muidugi näeb ette tõhusama majanduse koordineerimise ja järelevalve kõikides euroopa liidu liikmesriikides eriti oluline euroala jaoks on loomulikult makromajanduslike ebatasasuste menetlus euro rühm on äh, üle vaadanud äh, komisjoni hoiatusmehhanismi ning äh, sügavuti minevad analüüsid üksikute liikmesriikide jaoks kus ebatasasusi nähti me oleme tahtnud neid ebatasasusi eemaldada nendes riikides kus on leidnud äh, liigset ebatasa- tasakaalu seda protsessi toestab äh, ka äh, see tõsiasi et meie majandused peavad veel jätkuvalt kohanema me peame püsima laineharjal toote ja sildistamise reformi teedel kahene pakett tuli pärast nende seadusandluste vastuvõtmist äh, jõusse, see, selle eesmärgiks on äh, majandusliku planeerimise protsessi liikmesriikides järgida. liikmesriigid valmistavad praegu ette eelnõusid, seda vastavalt sõltumatutele prognoosidele ja komisjon võtab nad vaatluse alla arvestades siis äh, neid konkreetseid soovitusi mis on tehtud igale üksikule liikmesriigile eriti eraldi aga kui me aga seda ka arvestades äh, üleliiase defitsiidi eesmärke ja kasvu ja stabiilsuspakti. kui stabiilsus ja kasvupaktist eemaldumine märgitakse, siis peavad liikmesriigid esitama selleks sügiseks revideeritud kava. ma tahan tagada selle, et Euroopa Komisjoni seisukohad eelarvete eelnõu osas äh, leiavad äh, täit äh, analüüsi eurorühma kohtumistel ja ma tahaksingi erakorralise kohtumise eurorühmaks kokku kutsuda novembriks selles osas ja seega saaks siis eurorühma seisukohtadega arvestada ka enne aasta lõppu liikmesriikides kui eelarved lõpuks valmis on VKE-dele laenu andmise lihtsustamine selleks, et nad oleksid konkureerivamad, on prioriteediks pea kõikides riikides üle terve Euroopa Liidu. ja ei ole sugugi äh, kellelegi üllatus see, et VKE-d on majanduskasvu ja töökohtade jaoks keskse rolli kandjad väga oluline on euro äh, kontekstis ka Euroopa Panga Euroopa Keskpanga roll, see peaks äh, suurendama laenuvõimalusi meie VKE-dele, loodi kõrgetasemeline ekspertgrupp maikuus, kes keskendub just nimelt VKE-de ja taristute finantseerimisele ja ootame siis praegu huviga nende poliitilisi soovitusi ja peaks olema ECOFIN-i kohtumise päevakorras Vilniuses nüüd äh, veel äh, sammud, mille on astunud Euroopa Investeerimispank äh, käsikäes Euroopa Komisjoniga ja Euroopa Keskpangaga selle kohta, kuidas VKE-dele pankade laenutingimusi parandada, on meie meelest väga teretulnud ja ma arvan, et edasised ähm, analüüsid selles osas jõuavad veel ECOFIN-i päevakorda septembris Need algatused on kõik väga olulised VKE-de ees seisvate probleemide lahendamiseks, kuid kõige olulisem on tõelise pangandusliidu loomine, sellega me tagame finantssektori pikaajalise stabiilsuse, sellega me peatame äh, finantsturgude killustumise ja normaalne laenu äh, ta- äh, praktika jätkub nii et me peame tegema kõik selleks et pangandusliit jõuaks Äh, saaks valmis ühtsed eeskirjad äh, nendega me ei saa oodata järelevalve osas samuti mitte kapitalinõuete neljanda direktiivi vastuvõtmine oli väga positiivne samm selles suunas ja me peame tagama selle et äh, pangad oleksid valmis suurte kahjumitega toime tulema ja loodetavasti teete teie konstruktiivset koostööd ecofini eesistujaga selleks et Äh, panga äh, tegevuse lõpetamine ja, ja, ja taastamise direktiiv võetaks vastu selged standardid äh, korrapärase pankade tegevuse lõpetamise ja reorganiseerimise osas on meie klientidele väga olulised ja see on ka kulutõhus meil on vaja konkreetset eeskirja selle kohta millised Äh, osapooled tegevuse lõpetamises osalevad äh, ja, ja kui palju. on oluline, et ühtne järelevalvemehhanism SSM võetakse järgmisel aastal vastu ja rakendatakse Euroopa Keskpank võtab äh, euroala suuremate pankade juht järelevalve üle ja see tähendab seda, et ühtseid eeskirju rakendatakse järjepidevalt kõikides asjasse puutuvates liikmesriikides. see suurendab äh, usaldusväärsust ja tõhusust piiriülestel juhtumitel, see on euroala majanduse taastamise jaoks vältimatu. enne aga kui SSM Äh, äh, hakkab toimima on tihe koostöö euroopa pangandusjärelevalve asutusega nemad viivad läbi pankade analüüsi kui selle analüüsi lõpuks on näha et mõni pank ekp järelevalve all on kapitali puudujäägiga ehk teisisõnu need peaksid need kes panga riskide eest vastutavad kannatavad ka selle eest vastutust juunis jõudis minu heameeleks euroala euroopa stabiilsusmehhanismi rekapitaliseerimise instrumendi osas kokkuleppele. selle instrumendi eh, viimased detailid eh, selguvad ainult alles siis muidugi kui pankade tegevuse lõpetamise direktiiv vastu võetakse eh, oleme me veendunud et stabiilsusmehhanismi saab kasutada juba ka siis enne kui järelevalvemehhanism täiesti toimib kriisilahenduse korramehhanism äh, on äh, lahutamatu osa ühtsest järelevalvemehhanismist. mul on väga hea meel et meil on nüüd ka konkreetne ettepanek äh, tehtud määruse jaoks millega juuakse ühtne kriisilahenduse nõukogu ja ühtne kriisilahenduse fond ei ole saladus see et läbirääkimised selle määruse osas ilmselt kujunevad problemaatiliseks aga me ei tohiks kaotada silmist eesmärki meil on vaja sellist mehhanismi millega tagatakse Äh, õigeaegne ja korrapärane läbikukkunud asutuste kriisi lahendamine ja tuleb vähendada kulusid süsteem peab olema kiirem ja maksumaksja peab olema kaitstud austatud äh, Äh, esimees äh, kallid kolleegid enne kui vastan teie küsimustele räägiksin kreeka programmist veel sellest rääkis meedia väga intensiivselt äh, suveperioodil ja minu analüüs olukorrale on järgmine viimane kreeka programmi revisjon toimus juulis ja lõpet- ja selle analüüsi tulemusena öeldi et programm toimib hästi ja olukord riigis paraneb Kreeka majandus peaks kasvuteele pöörduma tagasi järgmise aasta alguses ja Kreeka ametivõimud on teinud tõsiseid edusamme väga rasketes oludes selleks, et ähm, fiskaalne jätkusuutlikkus tagada ja et läbi viia reformid, mis on olulised äh, majanduse konkurentsivõime taastamiseks, aga on vaja edasisi samme, eriti avaliku sektori reformis ja maksusüsteemis järgmine teise kreeka programmi revisjon leiab aset äh, septembrikuus ja kui see on äh, läbi viidud, siis meil on äh, äh, ajakohasem ülevaade programmi toimimisest ja ka selle rahastamisest ja see on järgnevatel kuudel meie töö päevakorras ning tahame selle protsessi lõpetada novembrikuus mis nüüd puudutab potentsiaalselt kolmanda paketi vajadust kreeka jaoks siis selge on see et vaatamata viimastele edusammudele ei ole Kreeka, ei ole Kreeka, ma rõhutan, probleemid aastaks kaks tuhat neliteist ületatud. on üsna realistlik eeldada, et on vaja lisatoetust äh, mis läheb kaugemale kui praegune programm ja eurorühm on selles kontekstis väga selgelt öelnud, et nad on pühendunud äh, adekvaatse abi andmisele Kreeka jaoks praeguse programmi raames ja edasigi, kuni turudele juurdepääsetavus on taastatud. loomulikult eeltingimuseks on programmi järgimine, aga seda me saame hinnata alles aastal kaks tuhat neliteist. ja lõpetuseks väga palju on äh, ajakirjandus spekuleerinud äh, selle üle, et äh, ma sõnastaksin selle siis laenude vähendamise üle. eurorühm on rääkinud lisameetmetest, kui need peaksid vajalikuks osutuma, näiteks nagu intressimäärade vähendamine Kreeka laenuvahenditele ning euroopa liidu ähm, struktuurfondide kaasrahastamist kui äh, kreeka täidab teatavad tingimused äh, ja need kindlad tingimused mis tollal välja toodi oli iga-aastane mm, esmane ülejääk ja programmi tingimuste täielik täitmine meil ei ole praegu võimalust äh, hinnata seda kas neid tingimusi on täidetud see ei ole võimalik enne aprilli järgmine aasta ja sellises kalendris lik- lepiti kokku eelmise aasta detsembrikuus ja me kavatseme siis kevadel hinnata selle programmi äh, teostamist äh, ja äh, laenu jätkusuutlikkust igasugused spekulatsioonid praegu ei aita kedagi minu meelest daamid ja härrad sellega lõpetan suur tänu ja vastan hea meelega küsimustele <clears throat> for... Uh suur tänu suur tänu selle laia ülevaate eest teatud küsimustes, võin teile kinnitada, et me eeldame, et me saame SSM-i üle hääletada järgmisel nädalal Strasbourgis täiskogu osaistungjärgul. me ikka veel ootame meie kokkuleppe viimast tekstiversiooni informatsioonivahetusega kohta Keskpangaga on täiesti ilmselge, et edusamme on tehtud ja me peame kolmepoolseid läbirääkimisi ka kriisi, pankade kriisilahendusmehhanismi kohta, teine kohtumine toimus eile ja hiljem annan selle kohta ka liikmetele informatsiooni. SSM-i üheks tähtsaks osaks on on Keskpanga varade kvaliteedi analüüs. olen kuulnud kuulujutte, et siin on avaldatud survet erasektori kaasamise vastu. analüüsis aga lähtutakse sellest, nii et ma tahaksin nüüd teie käest teada, kas teil on mõtteid selle kohta, et kas seda on eurorühmas arutatud või kas teil on isiklik arvamus selle kohta? mina isiklikult arvan ja parlamendiliikmed ka, et et äh, rahvusvaheline üldsus ootab äh, meilt äh, seda sammu, ootab erasektori sügavat kaasamist, sest me teame väga selgelt, milline on olukord ja meil on vaja lahendust selleks, et edasi minna. nii et meil on seda sammu vaja Ehm, taha siin midagi keskpangale ette kirjutada, vaid see on lihtsalt see, mida rahvusvahelised turud meilt ootavad. see oli lihtsalt selline lisakommentaar, äkki te võiksite kommenteerida seda, enne kui me läheme küsimuste juurde. suur tänu, proua esimees, ma arvan, et on väga tähtis pangaliidule kohe korralik hoog sisse anda ja järgmiseks sammuks on siis, kui Keskpank hakkab järelevalvet teostama suurte pankade üle. meil on vaja tõesti eelarved, bilansid üle vaadata ja siis tuleb meil ka äh, kvaliteeti hinnata me peame läbi viima põhjaliku analüüsi ja täiesti selge peab ka olema see, et kui kvaliteeti hinnatakse, siis seda tuleb teha korralikult. sellel on ka praktiline põhjus. aasta pärast on, aasta jooksul on väga palju vaja ära teha ja meil on vaja erasektor kaasata. nii et isegi praktiliselt juba oleks väga tähtis, et erasektor oleks kaasatud meie ei ole seda eurorühmas veel arutanud. ma ei usu, et bilansi küsimused peaksid poliitilise surve all arutamist leidma ja on täiesti selge, et tööd tuleb teha korralikuga. on väga tähtis, et pangandusliit saaks kohe korraliku hoo sisse. suur tänu, see oli julgustav vastus ja ma olen veendunud, et kolleegid jagavad seda arvamust. nüüd läheme küsimuste ja vastuste vooru juurde. meil on siin äh, mõned uued liikmed, kes osalevad äh, arutelus. meenutan teile lihtsalt, et äh, millised on reeglid viis minutit on iga küsimuse ja vastuse kohta või küsimuste ja vastuste kohta. ehk et kui teie räägite ise viis minutit, siis te ei saa mitte mingit vastust. kui te esitate küsimuse kiiresti ja lihtsalt, siis on teil võimalus ka lisaküsimusi esitada. kuid äh, ärge arvake, et kui teile jääb lõpus äh, võib-olla pool minutit selleks, et lisaküsimusi esitada, siis te ka enam vastust ei saa. nii et viis minutit eks me näe, kuidas ähm, need asjad lähevad. tavaliselt oleme me päris hästi suutnud oma tööd organiseerida. kõigepealt äh, Rahvapartei ja Corin Wortmann-Kool. jah, suur tänu kuid paketi raportöörina soovin tänada teid selle eest, kuidas teie soovite võtta vastutust äh, riigipõhiste soovituste rakendamise kohta. reformid on majanduslangusest väljatulemise ja töökohtade loomise jaoks ülitähtsad. sellel sügisel algab väga põnev etapp, kui komisjon hakkab hindama liikmesriikide eelarveid, kaasa arvatud ka Hollandi eelarve eelnõud. on väga tähtis, et äh, teie ja ka eurorühm äh, aktiivselt äh, riikide põhistes äh, soovitustes tegeleksid ka eelarvetega. minu küsimus puudutab aga pangandusliitu. sellel aastal esimeses etapis, enne kui keskpank hakkab järelevalvet teostama, te rääkisite siin äh, kvaliteedianalüüsist, et see ei peaks olema poliitiline. kuid kuidas te kavatsete tagada seda, et kvaliteedianalüüs on sõltumatu? ja mis juhtub siis, kui äh, äh, pankadel on probleeme? kas meil on küll olemas eh, pankade taaskapitaliseerimise plaan, aga millal seda kasutatakse, te olete alati öelnud, et investorid peavad maksma. nii et eh, kuidas see peaks toimima ja millal hakatakse ESM-i kasutama nendel juhtudel. ka mina leian, et selline alternatiivne võimalus peaks olema olemas, kuid millal seda siis kasutada? ja viimane küsimus puudutab ühtset äh, kriisilahendusmehhanismi. mul on väga hea meel, et te toetate komisjoni ettepanekut, äh, vähemalt nii ma tõlgendasin teie kommentaare, kuid ajakirjanduses on näha, et äh, väga paljud rahandusministrid on ühtse kriisilahendusmehhanismi puhul selle ühtse osa vastu see on samal ajal aga väga tähtsaks osaks pangandusliidust. nii et eh, mida te kavatsete teha selleks, et komisjoni ettepanek eh, läheks läbi ka rahandusministrite ja eurorühma ministrite hulgas? suur tänu, eh, proua Wortmann Kool, nende küsimuste eest nagu te juba ütlesite, euroala rühmad järgmistel kuudel väga palju tegelevad riigipõhiste soovitustega ja riikide eelarvete eelnõudega ja me avaldame oma arutelude järeldused novembrikuus. nüüd Pangandusliit pangandusliidu erinevaid osasid arutatakse otse loomulikult äh, ECOFIN-i ministrite kohtumisel ja ka siis äh, parlamendis, äh, nõukogus ja komisjonis. euroala huvid selles projektis on väga suured, nii et koostöö on väga tihe palume, et Euroopa Keskpank ja Keskpanga president annaks meile informatsiooni, kuidas Keskpank soovib seda bilansside hindamist läbi viia. et meil oleks selge pilt mitte ainult meil, vaid ka kõikidel äh, väljaspool. on väga tähtis, et seda protsessi usaldataks ja tegemist oleks äh, sõltumatu hinnanguga sõltumatu põhjaliku hinnanguga. ma pole päris kindel, millal Keskpank meile informatsiooni selle kohta anda saab, aga ma loodan, et äh, üpris kiiresti. järelduseks võiks olla, et äh, pankadel on vaja veel äh, lisakapitali kõigepealt äh, pank äh, peab äh, hakkama otsima lisakapitali kapitaliturgudelt või tuleb lihtsalt ettevõtte struktuur üle vaadata, nii et pank vastutab kõigepealt. enne kui hakatakse avaliku sektori raha kasutama, tuleb hoolitseda selle eest, et riigiabi reeglitest peetakse kinni. Te teate, et tuleb lähtuda minimaalse rahasüsti põhimõttest siis äh, teatud riikides on olemas ka kriisilahendusfondid, äh, siis võib olla veel ka riigi poolt antav abi, aga see kõik on praegu veel üleminekuperiood ja siis äh, üks tingimustest äh, ESM-ist otsevahendite saamiseks äh, on see, et järelevalve Keskpanga poolt on juba alanud, aga seda järelevalvet ei hakata tegema äh, mitte enne järgmise aasta algust. kui ähm, otsest abi ESM-ist hakatakse kasutama, siis on terve rida tingimusi. üks tingimustest on äh, Eh, see, et eh, kõik erinevad eh, rahasüsti võimalused on ära kasutatud ja pankade kriisilahendusfondi võimalused on ka ära kasutatud, aga nagu öeldud, kõigepealt tuleb ära kasutada riiklikud võimalused. aitäh! võib-olla hiljem tuleme selle juurde tagasi, aga nüüd SMT ja äh, Liisa, Elisa Ferreira. räägin portugali keelt, ütleb kõneleja um,. Muito obrigada por estar mais uma vez entre nós. suur tänu, et tulite siia meie ette suur tänu veel kord minu küsimus puudutab äh, Euroopa majanduspoolaastat ja selle äh, uut etappi, et meil on uued nõudmised riikidel ja see tähendab ka seda, et äh, riikidepõhistele soovitustele on esitatud uued nõudmised. praegused analüüsid ei ole Äh, saavutanud oma eesmärki, me oleme läbi kukkunud, äh, kui me vaatame, kuidas me majanduse kasvu prognoosisime, tööturu arenguid prognoosisime ja see tegelikult on äh, riikides inimeste moraali täiesti alla viinud, sest nemad pidasid nendest soovitustest kinni. investorid ei investeeri enam ja majandus äh, on jäänud ikka langusesse. nii et äh, ma tahaksin teada, kas nende uute pädevustega, mis teile on antud, kas teil, nendega on meil võimalik saada ka hinnangu nende soovituste kvaliteedi kohta, mõju kohta, et kas meil tõesti on võimalik saada ka mingeid konkreetseid käega katsutavaid mõjusid või on need lihtsalt teoreetilised ja ainult paberid? nagu öeldud, meil on vaja väga hoolikat analüüsi eh, ka Euroopa Liidu eh, nõudmiste osas, kui me praegusel hetkel siin äh, töötame ainult pakkumise poole peal, aga samal ajal kui kõikidel liikmesriikidel on kärpepoliitikat ka nendes riikides, kus äh, tegelikult eelarve on plussis, siis äh, kust peaks see nõudmine tulema? meil ei ole võimalik kahe-kolme kuu jooksul kõik viia tõusuteele meil on vaja tõesti vähem emotsioone, vähem draamat ja rohkem lihtsalt äh, põhjalikke hinnanguid. teiseks, riikide võlad, seda probleemi ei ole lahendatud äh, mitte ainult äh, Kreekas, võlad on suurenenud sellepärast, et majanduslangus on endaga kaasa toonud veelgi suuremad võlad. kas teil on plaane ka selle olukorra lahendamiseks? ja kas te arvestate ka äh, sotsiaalsete mõjudega, mida on äh, kärpepoliitika endaga kaasa toonud um,? Uh, suur tänu, proua Ferreira, teie küsimuste eest. esimene küsimus puudutas äh, seda, kui kvaliteetsed on meie soovitused, need äh, soovitused, mida enne suvepuhkust arutati eurorühmas ma ei usu, et äh, varasemad soovitused äh, ei oleks olnud äh, kvaliteetsed. me oleme ikka veel teel kriisist välja, me hakkame vaikselt majanduslangusest välja tulema, kuid meil tuleb siin siiralt tunnistada, et majanduslangus on olnud sügavam ja sellega on olnud raskem tegeleda, kui me eeldasime kuid me tuleme vaikselt majanduslangusest välja. nii et ma ei usu, et saaks öelda, et me oleme teinud valesid äh, samme. meil on tehtud erinevates riikides erinevaid reforme, aga nende kõikide reformide eesmärgiks on olnud majanduse kaasajastamine. Nende reformidega tuleb ikka veel edasi minna mõned võivad nüüd öelda, et edusammud ei ole olnud piisavad. selle põhjuseks ei ole äh, soovitused, vaid see võib-olla, kuidas neid soovitusi on rakendatud. mis puudutab eelarveid, siis jällegi tehniliselt väga palju on ära tehtud. paljudes riikides eelarve puudujääke on vähendatud ja nagu te täiesti õigesti ütlesite, selle eest on maksnud väga kõrget sotsiaalset hinda. kuid teiselt poolt viimase poole aasta jooksul on Euroopa Komisjon andnud e, suurtele riikidele üha rohkem ja rohkem aega, seda nende eriliste olude pärast on andnud rohkem aega selleks, et e, saavutada eelarvele seatud eesmärke. nii et e, soovitused on tegelikult aidanud kaasa eelarve eesmärkide täitmisele. teine küsimus äh, puudutas võlgasid. võlad kasvavad ülikiiresti majanduslanguse ajal ja võtab väga palju aega selleks, et nendest uuesti lahti saada. see olukord on paljudes riikides, võlad on suured me eeldasime ka, et programmiriikides äh, võlg suureneb ja nüüd tuleb meil nüüd hakata samm-sammult uuesti sellest langusest välja tulema, kuid jällegi ma ei usu, et põhjus on soovitustes, vaid pigem selles, kuidas neid soovitusi rakendatakse. aitäh! järgmisena Silvi Kular Alde nimel. härra minister, suur tänu, et tulite meiega kohtuma, tere tulemast mul, ma hindasin kõrgelt seda, mida te ütlesite ja mida ütles Corinne Wortmann Kool. asi ei ole mitte sellepärast, et meie olime seotud selle seadusandlusega, oleks oluline, et see rakenduks. meil oli varem tõesti probleem sellega, et ei rakendunud need reeglid, mis ühiselt vastu võeti ja minu meelest on eurorühmal siin äh, otsustav roll. paljudes riikides, sealhulgas ka kahjuks äh, Prantsusmaal, on kalduvus öelda, et komisjon dikteerib asju riikidele ette, et komisjoni äh, pädevus on liiga suur, kuigi tegelikult parlament ja nõukogu on andnud komisjonile selle pädevuse ja mida teie sellest arvate, see on ju, et kas see on nii, et komisjon oma rolli täidab äh, Eh, tugevamalt praegu kui varem. tegemist ei ole tehniline eh, küsimus, vaid see on poliitiline küsimus, mis on oluline, et tuleb inimestele näidata, et see on oluline ja meie selgitada. nüüd need prioriteedid ja prioriteetide järjekord Need prioriteedid, millest te rääkisite, kõik on väga kasulikud ja ajakohased, aga äh, ma olen natukene jahmunud sellest, et noorte tööpuuduse küsimus tuleb seal kõige lõpus. miks? sellepärast, et kui läheb kaduma noorte põlvkond, siis kõik see, mida me oleme teinud varem, kujuneb tulevikus äh, äh, illegitiimseks äh, ja äh, me saame lüüa järgmistel valimistel. ja nüüd üks küsimus, mida te konkreetselt äh, kavatsete teha selleks, et võidelda intressiturgude turu killustamise vastu. Need eh, erinevused on turul jah olemas, nii nagu te ütlesite, aga tulemuseks sellele on ju see, et siseturul konkurents eh, lõhestub. Te rääkisite ühest eh, kõrgetasemelisest grupist, ma väga hea meelega näen nende töö tegemist, aga mis on teie operatiivkava? Uh, right has... suur tänu, teil on täiesti õigus, eurorühm mängib siin väga tähtsat rolli kogu selles majanduspoolaastas ja selles, kuidas neid äh, soovitusi öö, ähm, sõnastatakse ja hiljem, kuidas neid rakendatakse erinevates liikmesriikides. see on täpselt see roll, mille me soovime enda katta võtta, enda kanda võtta. see need arutelud Prantsusmaal, igas riikides on tegelikult äh, probleemiks see, et tuleb analüüsida, millised probleemid on majanduses ja mis tõkestab äh, majanduslangusest väljatulekut ja siis äh, komisjon vaatab tööturgude toimimist ja seda, millised probleemid on seal. see, kuidas iga riik siis selle probleemiga soovib tegeleda, sõltub riigist iseendast ja ma arvan, et nii tuleb ka edasi minna kui komisjon ütleb ühele riigile, et teil on probleem pensionisüsteemiga, te peate sellega tegelema, siis ma arvan, et äh, see riik võib siis äh, riiklikult valitsuse tasandil arutada, kuidas soovitakse seda pensionisüsteemi äh, lahendada, süsteemi probleemi lahendada, siis komisjon hiljem hindab, kas need meetmed, mis kasutusele võeti, on piisavad selleks, et tulla välja sellest korrapoliitilisest probleemist. selles mõttes on täiesti selge mida Prantsusmaa peab tegema, sama kehtib ka teiste riikide kohta, kuid see, kuidas soovitakse korrapoliitiliste probleemidega tegeleda, on tegelikult iga riigi enda vastutada ja siis meie hindame lihtsalt hiljem. noorte tööpuudus. mina poliitikuna olen näinud, et kui sa soovid et äh, probleem tõesti, et inimesed probleemi tõesti saavutaksid, siis tuleb seda viimasena mainida. see, et ma mainisin noorte tööpuudust viimasena, see tähendab seda, et see on kõige tähtsam, mitte et see oleks kõige vähem tähtsam meie majanduses toimuvad äh, struktuurimuutused, äh, me tegeleme siin VKE-de rahastamisega ja muude küsimustega ja selle kõige eesmärgiks on majanduslangusest välja tulemine ja noortele uute võimaluste andmine selleks, et nad leiaksid töökoha siin on tõesti võimalusi sellega otseselt tegeleda, sellepärast on meil ka vahendid ette nähtud, erinevad programmid, samamoodi see nagu see noorte tagatis, nii et tõesti, meil on selged meetmed äh, et äh, tegeleda selle küsimusega, samamoodi tegeleme me sellega ka makrotasandil, ehk me tegeleme majanduse struktuuriga. nüüd viimaseks äh, turgude killustatus. jällegi. probleemi analüüsimine on võtnud aega, nüüd on meil selline keskpikaline lahendus, pangandusliit praegusel hetkel toimub äh, pankadevaheline kauplemine, see on ka osa killustamisest. meil on vaja uuesti usaldusväärsust pankadesse. Äh, ja sellepärast äh, me ka nii palju oleme jõudu kulutanud selleks, et pankade usaldusväärsus uuesti taastada lühiajaline võimalus on see, et riigid peavad hoolitsema selle eest, et VKE-del oleks vahendeid kasutada, et nad leiaksid äh, vahendeid, tean, et äh, sellega on tegeletud, investeerimispank on siin väga tähtsat rolli mänginud ja siin tõesti investeerimispank, komisjon ja Euroopa Keskpank üheskoos pingutavad selle nimel. hästi me ei suuda väga hästi oma viieminutilisest ajapiirangust kinni pidada, aga üritame edasi ja nüüd ECR ja Peeter van Dalen. Eh, suur aitäh, eh, et täna hommikul siia tulite, härra minister. soovin teile edu selle raske tööga, mida te peate tegema. on paar riigispetsiifilist soovitust, mida tahaksin käsitleda. kõigepealt Kreeka. nagu te ütlesite, siis eh, Kreekale antakse tulevikus uus laen, aga mis tüüpi laen saab see olema, kas äh, see on äh, selline, mis äh, teenindab teisi laene või see on selline, mille eesmärgiks on tõelise võla vähendamine riigis. teine küsimus. me kuuleme selliseid vanu uusi uudiseid tihtipeale, kui meile midagi edastatakse, siis eh, see ei ole tegelikult enam uus. Te ütlesite eh, ma, üks majandusteadlane on välja andnud raporti, mis räägib eh, stabiliseerimisest Saksamaal ja parem, kuidas parem oleks suur hulk Kreeka võlga kustutada kui me räägime uuest devalueeritud äh, valuutast, siis see võiks pakkuda uusi võimalusi ja lootusi. mida teie arvate sellest seisukohast? ja minu teine viimane küsimus puudutab dokumenti, mille saime täna siin koosolekul. Bruegel instituut on andnud välja kuulsa analüüsi, see räägib negatiivse äh, output'i lõhest paljudes riikides on probleemi, probleeme mitte ainult Itaalias, vaid ka Hollandis. mida see Hollandi puhul tähendaks, kui selline lõhe, negatiivne lõhe kasvab, siis äh, mida see tähendab? kas see tähendab, et äh, sellel on mõju strukturaalsetele aspektidele või on tal mõju äh, töötusele, nii et Eurogrupi juhina või võib-olla saaks äh, Hollandi rahandusministri poole pöörduda nende ebasoodsate tingimuste küsimuses, võib-olla saaksime edendada investeeringuid ning midagi ka kokkuhoiumeetmete osas. aitäh, härra Van Dalen küsimuse eest. peamine küsimus puudutas Kreekat. rääkisite uuest laenust Kreekale, mina ei rääkinud äh, uuest laenust Kreekale, mina rääkisin, et pärast selle programmi lõppu võib eeldada, et Kreeka ei suuda täielikult probleemidest väljuda, nad ei ole saanud täielikku ligipääsu finantsturgudele ja võimalik, et tuleb veelgi abi osutada. oleme alati väljendanud ennast selgelt, kindlasti vähemalt selle aja jooksul, kui mina olen euro, eurorühma liige olnud, et isegi pärast selle programmi lõppu, mis kestab kuni aasta kaks tuhat neliteist lõpuni, võib osutuda vajalik tulevikuks lisanduv abi ja meie eurorühmana oleme valmis ja nii edasi. nii nagu ma seda varem ütlesin, nii et äh, siin tegelikult uudiseid ei ole. ja see vist oligi teie teine küsimus, et äh, mitu korda me veel seda mitte, neid mitteuudiseid saame, teil on täiesti õigus, need ei ole uudised, me oleme alati valmis Kreekat aitama kuni hetkeni, kui nad on taastanud oma ligipääsu finantsturgudele tingimusel, et nad käituvad vastavalt kõikidele programmi tingimustele. ja siis te andsite mulle raporti, mis puudutab Kreeka tulevikku Eurotsoonis, ütlen selle koha pealt väga selgelt, et eurorühmas on siin täielik üksmeel, eurotsoon, eurotsooni äh, äh, kuu ühtekuuluvus jääb äh, paika, me oleme alati valmis aitama neid riike, mis abi vajavad ja me ei hakka Eurotsooni terviklikkuse üle debatti pidama. devalueerimise küsimus, see ei ole äh, meetod, äh, äh, mis iganes te arvate, et plussid ja miinused sellel oleks, see ei ole meede, millega tegeleda struktuuriprobleemidega, konkurentsivõime ja teiste struktuuriprobleemidega majandustes see on moodus, kuidas nendest kõrvale hiilida, mitte aga asju lahendada. ja viimane küsimus vist puudutas Hollandi poliitikat, et kas äh, hollandlased peaksid eelarvet kärpima või mitte. Hollandi ministrina ma siin ei hiili teie küsimusest kõrvale, ütlen, et eelarvekärped tulevad, suuresti keskenduvad nad reformidele, aga eelarveid kärbitakse lihtsalt ka sellepärast, et me, et me oleksime vastavuses reeglitega, mille me oleme endale seadnud, mis kehtivad kõikidele riikidele ja seetõttu kehtivad ka Hollandile. aitäh. rohelised ja Sven Kiigolt, palun well,. First of all uh, thanks for being here again and uh... esiteks aitäh, et jälle siia tulite loodetavasti teil oli hea suvepuhkus, see ilmselt osutub vajalikuks uh, kui ma vaatan siin Pangandusliidu rakendamist, mis ilmselgelt on kõige suurem samm, mida me hetkel teeme. isegi kui Euroopa Keskpanga ja läbirääkimiste raskused säilivad, siis eh, siiski me oleme valmis saama seadusandliku osaga. nüüd on rakendamine oluline. mõned asjad, eh, mida ma olen kuulnud, on minu arvates üsna murettekitavad määrus ütleb selgelt, et tuleb eristada rahandus- ja fiskaalpoliitika ning äh, nõukogu ja parlament on taganud, et äh, järelevalve nõukogu juhitakse tugevalt. aga vahepealsel ajal, kes asju kontrollib ja kuidas see rahandus- ja fiskaalpoliitika eristatus tagatud saab? mida saate teha teie selleks, et tagada, et järelevalve nõukogu tööle hakkaks? ja et demokraatlikud õigused fiskaalpoliitikas de facto ei lammutataks ettevalmistavas etapis ja kõik äh, võtmeametikohad äh, Euroopa Keskpanga järelevalve osas on paigas, enne kui juht tööle tuleb ja teiseks, kui äh, pangandusliitu sisse viiakse, siis on kvaliteedijärelevalve võtmetähtsusega, sest et muidu satub Euroopa Keskpanga äh, roll küsimuse alla. Äh, sõltumatute ekspertide järeldused minu arust ei olnud veel täiesti selged, sest küsimus on nüüd see, et kas need sõltumatud eksperdid lähevad koos riiklike pädevaste asutustega pankadesse ja äh, Äh, tee, teevad äh, selle kvaliteedi äh, ülevaate eelnõu, kas Eurorühm siis tagab, et nende sõltumatud eksperdid on kaasatud selle eelnõu koostamisse kõikides liikmesriikides, mis kuuluvad selle uue järelevalvesüsteemi alla? aitäh, härra Kiigold, küsimuste eest. rakendamine tõesti on eluliselt oluline nii mis puudutab riigispetsiifilisi soovitusi kui ka täiesti, teil on täiesti õigus, pangandusliitu. nüüd, mis puudutab teie muret järelevalve nõukogu üle, et ta oleks eh, siin juhtrollis ja sõltumatu rahanduspoole pealt siis me oleme SSM ettepanekutes üsna selgelt äh, nõustunud, et äh, Euroopa Keskpanga järelevalvetöö ehk siis järelevalvenõukogu töö ei alga enne, kui äh, aasta pärast direktiivi avaldamist. see ei ole veel avaldatud, aga loodetavasti saab see avaldatud üsna varsti. ja siis on terve aasta aega kõikideks ettevalmistuseks, kõigi, kõigeks selleks tööks, aga isegi enne seda, kui SSM ametlikult algab, peab äh, Euroopa Keskpank raporteerima ECOFINile. see on samuti nendes SSM kokkulepetes, äh, et äh, ECOFIN saaks teada, milline on asjade seis seoses ettevalmistustega. ja siis on üks võtmeküsimusi, et kas järelevalvenõukogu on täiesti valmis oma vastutust täitma ja loomulikult ta peab olema valmis eh, oma sõltumatut rolli täitma SSM-i algusest peale, ehk siis eh, see saab olema kahe tuhande neljateistkümnenda aasta sügisel. nüüd, mis puudutab välisekspertide rolli, eraettevõtete rolli eh, varade kvaliteedi üle, järeleülevaatuses, ma ei saa detaile siin anda minu arvates on äärmiselt oluline põhjalik ning sõltumatu varade kvaliteetide järelevalve. eraettevõtted peavad siin oma rolli mängima, see on vältimatu ja vajalik. kuidas see detailsemalt eh, tehtud saab, eh, seda ei ole Euroopa Keskpank veel avaldanud ja nagu ma ütlesin, eurorühmas ECOFINis me palume, et äh, Euroopa Keskpank informeeriks meid, kuidas nad seda protsessi näevad ja kuidas seda peaks läbi viima. ja ma olen täiesti nõus, et standardid peavad siin olema kõrged. nüüd kuue nimel Nicolas Šuntis, palun. aitäh, proua esimees kuulasin teid väga tähelepanulikult äh,, härra Taiselblum, ja kuulasin ka seda, mida te ütlesite Kreeka programmide kohta. Te tegelikult vastasite juba ka kolleegide küsimustele, mis puudutasid Kreekat. tahan teile öelda, et teie hinnangutes Kreeka programmi üle öö, äh, minu arvates te eksite, te olete ju seal ka kohapeal käinud minu arvates ei vasta ka see tegelikele arvudele, mida te siin esitlesite. reaalmajanduse näitajad, võlad, tööpuudus, need numbrid ei olnud õiged, te ei öelnud, te ütlesite, et retsept oli õige, aga selle retsepti kasutamisega on midagi nihu läinud. ma siiski tahaksin teile siiski neid asju natukene selgitada Te esitasite Hollandi parlamendile kirja ja seal on kirjas, et Kreeka kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ei suuda veel saada vahendeid äh, rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt. ja Kreeka kodanike äh, võime makse maksta on ka piiratud, on täiesti selge, et me oleme praegusel hetkel viimse piirini viidud Teie oma selgitustes ütlesite, et probleemiks ei ole mitte reformid, vaid nende reformide rakendamine, eriti just avalikus sektoris. seda kriitikat oleme me ikka ja jälle kuulnud. tahan teile ühe küsimuse esitada. reforme jälgitakse. meil on järelevalve nende reformide üle, te ütlesite ka seda. sellepärast tahan teada, kas eurorühmas või siis ka äh, ESM-i raames on mõeldud selle peale, kuidas põhjalikumalt järelevalvet teostada, eriti selles osas, mis puudutab reformide läbiviimist ja kaks lisaküsimust, need lisatingimused, need lisanõudmised, mida esitatakse, juhul kui uus päästepakett vastu võetakse. kas teie olete ka mõelnud äh, selle peale, et ka teie ise võiksite reforme paremini jälgida? Uh, aitäh, härra Šuntis, nende küsimuste eest. minu märkused äh, rakendamise kohta puudutasid konkreetselt äh, vajalikke struktuurireforme mis puudutab eh, eelarveid ja defitsiite ja see kehtib paljude riikide kohta, siis siin on eesmärgid saavutatud või eesmärke on kohandatud täiesti õiglaselt, võttes arvesse majanduslangust ja sotsiaalseid tagajärgi, mis mõningatel nendel eelarve eesmärkidel on. nii et eelarve küljelt ei hakkaks ma rakendamist kritiseerima. struktuurireformide osas eh, näen ma ja saan sellest aru ka riiklikust perspektiivist, et väga raske on mõningaid neid reforme läbi viia, mõnikord on väga raske saada vajalikku poliitilist toetust ja nii edasi. ehk siis rakendamise osas jah, ma olen mures struktuurireformide pärast ja selle kiiruse pärast, millega neid reforme läbi viiakse. aga see on üldine märkus ja ei puuduta mitte ainult Kreekat. Te küsisite lisatingimuste kohta Kreekale minu arvates on tõesti veel väga vara rääkida uue programmi olemusest, selle uue võimaliku programmi suurusest või tingimustest, mis sellel uuel programmil on, nii et ma seda käsitlema hakata ei saa. ainuke asi, mille ma olen selgelt välja öelnud korduvalt, on, et on üsna tõenäoline, et selle programmi lõpus on vaja Kreekal veel abi, et Kreeka probleemid ei saa täielikult lahendatud ja nad ei saa veel täielikku ligipääsu finantsturgudele aastaks, aasta kaks tuhat neliteist lõpuks. ja Eurogrupp on, eurorühm on valmis andma Kreekale lisaabi ja toetust, kui see peaks vajalikuks osutuma ja nii edasi. ehk siis selline on minu suhtumine, selline on asjade seis, selles me oleme kokku leppinud äh, eurorühma avalduses detsembris aga milline on see toetus pärast aastat kaks tuhat neliteist, seda ma hetkel öelda ei saa ja minu arvates on liiga vara hakata siin ka spekuleerima. mis puudutab reforme ja kas äh, neid peaks veel analüüsima, siis äh, üldiselt äh, Kreeka jaoks näiteks ette nähtud reformid on selged, on rida suuri küsimusi, mida peab lahendama, üks nendest on maksureform Äh, küsimus, kas riik on äh, hetkel kriisis või mitte, ei ole oluline. tõhus äh, õiglane maksusüsteem on äärmiselt olulise tähtsusega kõikide riikide jaoks, kes tahavad sotsiaalsüsteemi, sotsiaalmajandust üleval pidada. nii et siin on veel tööd vaja ära teha ja paljud riigid toetavad Kreekat nende soovituste rakendamisel. aitäh! peame endiselt tempot tõstma, sest meil on hilisemate küsimustega juba raskusi, nüüd EFT nimel Bastian Pelder. aitäh, proua juhataja. austatud äh, eurorühma juht, eurorühm, eurotsooni ees on tohutu väljakutse, sest äh, meil on tohutu võlakoorem ja konkurents liikmesriikide vahel ja me peame nende küsimuste äh, lahendamisega tegelema, probleeme vähendama samal ajal näeme, et äh, toetuse Euroopa Liidu vastu kodanike hulgas, see ei tohiks sattuda ohtu. niisiis me peame andma mingid väljavaated taastumiseks, üritama inimestele midagi pakkuda. nagu me räägime siin kontodest, inflatsioonist, siis peame me teadma, mida tulevikult oodata ja milline turvavõrk äh, saab paika nõrgematele pankadele. mõned aspektid on muutumas selgemaks, ma mõtlen siin pikaajalistest äh, refinantseerimisoperatsioonidest, tohututest tasakaalupuudustest. pangandussüsteemi puhul nõrgemad pangad saaksid äh, kapitalitoetust liikmesriikide tasandil ja see toobki mind minu esimesele küsimusele. nii, kas te arvate, et kõikidel liikmesriikidel on piisavad äh, äh finantsvõimalused selleks, et nad saaksid äh, oma panku taaskapitaliseerida oma territooriumidel. kui seda ei ole, siis need riigid, kes on pangandusstruktuuri juba ümber muutmas, Ühendkuningriik, Holland, Taani, kus asjad juba väga käivad, äh, nad äh, peavad tulema välja teise bilansiga. me ei kuule eriti nendes riikides äh, krediidi kvaliteedist, mis on bilansis. ja kui me räägime siin tühjast äh, tšekist pangandusliidu kaudu, arvestades, millised on äh, meie toodud kulud, siis tuleb see teine raamatupidamine meile ka esitada. aitäh, härra Pelder, selle küsimuse eest! pangandusliit ei ole mingisugune kerge väljapääsutee kellelegi. see on süsteem, mis võimaldab meil toime tulla turgude fragmenteeritusega, taastab usalduse pankade vastu ning pankade vahel ja pankade sees. ja siin ei ole mingisuguseid äh, tasuta lõunaid või tühje tsekke, äh, täitmata tšekke, me tegeleme sellega niimoodi, et süstemaatiliselt esitame selle üles, meil on ühtne reeglistik, CRD, kõik pangad peavad nüüd käituma vastavalt uutele standarditele oma bilansi kvaliteedis, see on protsess, millega ei saa ühele poole aastaga, neil on paar aastat sellega toime tulla, aga finantsturud survestavad selleks ja ka reguleerijad ja Euroopa Keskpank avaldavad siin selleks survet ja siis on meil see ühtne järelevalvemehhanism. Euroopa Keskpank töötab koos äh, riiklike järelevalvajatega selleks, et tagada, et pangad muutuksid eluterveks, et äh, pankade vaheline liiklus taastuks ja nii edasi. nii et Euroopa Keskpanga roll siin on äärmiselt oluline. Teie küsimus oli, et äh, mis siis, kui pankades tõusetuvad uued probleemid? Teie küsimuses oli rida eeldusi, mida ma ei jaga, et tekib probleeme pankadega teatud riikides, sellest me tõesti eriti ei tea ning meil on vaja põhjalikku varade kvaliteedi järelevalvet, ülevaatamist, stressitesti selleks, et aru saada, kus on konkreetsed probleemid meie pankades veel lahtised küsimused, sest äh, viimase paari aasta jooksul on kõik meie pangad päris palju ära teinud selleks, et oma reserve üles ehitada, oma bilanssi tugevdada ja nii edasi. nii et me räägime siin veel lahtistest äh, probleemidest. siis tõusetuvad probleemid, äh, nendega tuleb toime tulla nii, nagu ma varem kirjeldasin. mitte mingisugust täitmata tšekki ei anta. Teie küsimus selle kohta et mis saab riikidest, kellel juba on äh, rahanduslikult raske, et kuidas nemad sellega toime tulevad. esiteks, äh, finantsturud peavad siin sekkuma, pangad peavad ise oma probleeme lahendama, on miinimum riigiabi reeglid, äh, kaasa arvatud see bail-in miinimumsumma. ja siis riiklikud rahad, siis saab kasutada riik äh,, riigi rahasid ja kui kõigest sellest ei piisa ja riik siiski ei suuda omaenda panku päästa, aga need pangad on elujõulised, süsteemi jaoks olulised ja nii edasi, siis on meil olemas ESM. ESM-i pangandusprogramm, nagu me teame, on see Hispaania puhul üks variant ja siis äh, kõige lõpuks on meil see ESM-i otsese rekapitaliseerimise võimalus, millel on terve rida väga konkreetseid tingimusi. niimoodi lahendame me neid küsimusi, ma ei tahaks hakata spekuleerima selle üle, milline on selle probleemi suurus või kus see võib tõusetuda, aga me lahendame nad, kui nad tekivad. Gracias, eh, presidenta. Buenos días, eh, pres-. suur tänu, proua esinaine. tere hommikust Eurostati hinnangul, nii palju kui mina tean, on euroala lõpuks ometi tulnud majanduslangusest välja. mõnedes äh, liikmesriikides on see viinud avaliku sektori defitsiidi tõusuni. ja need riigid, kus on kõige rohkem raskuseid, satuvad veelgi tõsisematesse probleemidesse esimest korda on Euroopas äh, sellel poolaastal kaubanduse ülejääk ja need riigid, kes äh, kannatavad kõige rohkem, äh, on siiski kehvas olukorras. krediidivõimalused, eriti VKE-dele, ei ole paranenud. põhjenduseks, nagu te teate, on finantsturgude killustumine te ise ütlesite ja ma olen sellega täiesti nõus, et pangandusliit on lahendus, kuid äh, mitte pikaajalises perspektiivis. on tehtud väga palju plaane, neid maha öeldud, kuid äh, väga vähesed nendest on vilja kandnud. nagu ma alguses ütlesin, see peab tõesti kujunema meie prioriteediks. ma olen äh, see, veendunud selles, et ilma krediidita, ilma selleta, et krediit on odavam, ei ole võimalik finantsturgude äh, äh, taastumist konsolideerida. nii et minu küsimus on, et kas teil ei valmista muret, et need VKE-de plaanid äh, ei täitu ja et mida me võiksime veel teha VKE-de jaoks? meil ei ole viite minutit, me unustasime panna kella tööle, nii et teil on ikkagi natuke vähem vastamiseks. suur tänu, see tähendab seda, et mul on äh, lõpmatult aega käes. suur tänu, härra aseesimees, selle küsimuse eest. küsimus on, et kas on põhjust äh, tunda optimisti või ei. mina ütlen, et on küll põhjust olla optimistlik. uusi argumente on esitatud üsna mitmetes riikides ja euroalas laiemalt, nagu te ütlesite, oleme tulnud majanduslanguse kontekstist välja, paljudes riikides on optimistlikke märke, näiteks isegi on majanduskasv hoogustunud, töökohti loodud, muidugi see kõik on veel väga habras, aga teatavaks optimismiks on põhjust. nüüd teie mure VKE-de suhtes, ma olen sellega täiesti nõus niipea kui majandus hakkab taastuma riikides on vaja krediiti ja kui meie krediidipangandussüsteem ei ole terve ei ole valmis seda krediiti pakkuma siis see läheb maksma töökohti läheb maksma töö majanduskasvu struktuurne lahendus on pangandusliit ma olen selles sügavalt veendunud ma tahan et sellega me jõuaksime Ähm, lõpule nii kiiresti kui võimalik. lühemas perspektiivis keskendume siis programmidele ja te tundsite muret selle üle, et kas nendest programmidest ka midagi tõusetub. ma saan aru, miks te seda küsite. olukord praegu on selline, et mõned algatused me räägime siin Euroopa ülestest algatustest, Euroopa Investeerimispangast peaasjalikult, on juba elluviimisel Euroopa Investeerimispanga suutlikkus äh, selliseid programme ellu viia on tõusnud, selle aasta alguses kevadel ähm, me nende suutlikkust tõstsime ja uusi algatusi on kibedasti vaja ja sellepärast nad ongi eurorühma ja ECOFIN-i päevakorras septembrikuus ja äh, me räägime Euroopa Investeerimispangaga nende saavutatud äh, edu üle. Teil on täiesti õigus, on oluline, et krediit hakkaks äh, voolama jällegi VKE-desse. suur tänu, Rahvapartei nimel Werner Langen. jaa, vielen Dank äh,, härra jah, suur tänu, härra minister, suur tänu teie vastuse eest kolleeg Pelderile. nüüd on täiesti selge, millises järjekorras pankade kriisi lahendamine toimub. ma arvan, et me peaksime olema ausad üksteise vastu. see on see, millest mina tunnen puudust ka siin. meil tuleb täiesti selgelt välja öelda, et teatud liikmesriikides on vaja reformid läbi viia. meil tuleb selgelt öelda, kuidas me soovime tulevikus teostada järelevalvet pankade üle ja kuidas äh, Äh, pankrondi puhul käituda. eile kuulsime, et Keskpank soovib seda teha, aga samal ajal on komisjonis oma teenistus selle jaoks. meil tuleb äh, ja muide, Barnier eile esitles ju varipankade süsteemi. meil tuleb nüüd öelda, kuidas poolt pankade varadest reguleerida, sest tegemist on varipankadega ja kuidas meie just Euroopas ja euroalal selle küsimusega kavatseme tegeleda ja siis peaksime me olema ausad ka maksuparadiiside küsimuses. G kahekümne kohtumisel alati seda arutatakse, viis liikmesriiki G kahekümnes on Euroliidu liikmed ja nendest neli on ka eurorühma liikmed. olen siin lugenud muudkui, mis kõik on viltu läinud ja härra minister, teie koduriik on Euroopas maksuparadiis number üks, enam ei lähe kõige rohkem raha Bermudale, vaid hoopis teie riiki, sest teie seal sahkerdate litsentsilõivudega nii et teie eurorühma juhina või võiksite nüüd midagi selles osas ette võtta? ja Luksemburgis on ka välja töötatud uus mudel, näiteks soovitakse seal internetikäivet maksudest vabastada, nii et tegelikult osad liikmesriigid lasevad liugu teiste liikmesriikide kulul. selliseid asju tuleks selgelt välja öelda, kui seda ei tehta ja härra Pelder ütles ka ja et teises voorus maksame me teist korda. Dexia pank. tegemist oli Hollandi, Prantsuse, Luksemburgi ettevõttega ja neil oli see roisku läinud pank sada eh, miljardit eurot ja kolleeg Portman Kool küsis, et eh, kus, kuhu me need sada miljonit eh, mädast aktsiat paneme, sest need on praegu riikide eelarves kirjas kuhu me need paneme? Te olite oma ametiperioodi alguses tõesti väga siiras ja avatud ja sellepärast teid ka kritiseeriti. aga just seda äh, avatust ja neid selgeid sõnu on meil vaja, nii et mida te soovite selles osas ära teha? mis asja? ähm, suur tänu küsimuse eest, härra Langen. aususe kohta. mina olen äh, elus õppinud, et äh, ausus on püsivaim, vähemalt niimoodi kuidagi öeldakse hollandi keeles võib-olla teinekord see mis me ütleme on valus tõde võib-olla on see asi mida finantsturud ei taha kuulda aga tuleb see maha öelda mina olen kõikides nendes küsimustes mis te ütlesite olnud alati avamäel- avameelne ja otsekohene ja härra lamberts küsis ka era- lisaküsimuse selle kohta selles osas olen ka olnud otsekohene mina eh, hollandi rahandusministrina arvan isiklikult et meie kõikide huvides on see et meie maksusüsteem oleks õiglane ja tõhus ja et me peame maksupoliitikas rohkem teineteisega koostööd tegema. jah, maksupoliitika erinevused erinevates riikides äh, muidugi äh, tähendab äh, seda, et ettevõtted otsivad kogu aeg uusi kohti, kus nendel oleks äh, tulusam tegutseda, Hollandi valitsus äh, on kirjutanud kirja parlamendile, saatsime selle sinna paar päeva tagasi, võib-olla tahate seda lugeda, ja keskendusime üsna mitmele küsimusele, mille eest meie oleme saanud kritiseerida. Äh, ja oleme seda mitte teinud kaitsvalt positsioonilt, vaid ründepositsioonilt ja kasutasime nii mõndagi Hollandi seadusandluses muuta ja maksukokkulepetes ka Hollandiga. väga paljud ettevõtted tulevad Hollandisse maksupõhjustel sellepärast, et meil on maksukokkulepped üle terve maailma sõlmitud ja me tahame neid kohandada, neid lepinguid selleks, et kõikides lepingutes oleks pettustevastane klausel sees selleks, et äh, vältida maksudest kõrvalehoidmist, äh, et ei oleks selliseid olukordi, kus ettevõtted ei maksagi kusagil riigis maksu aga praegu räägin siis Hollandi ministrina. me tegutseme selle asjaga, me ei hoia arutelust kõrvale, see on oluline arutelu ja üsna mõndagi oleks meil võita üle terve Euroopa ühiselt äh, maksuküsimustes äh, tegutsedes väga palju algatusi on praegu võetud te rääkisite g st aga ka peaminister cameron ja president hollande on astunud samme selleks et see küsimus kõige kõrgemal tasandil jõuaks päevakorda ja nüüd maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise teema on neljateistkümnendal septembril ka meie päevakorras. suur tänu ja äh, Liam Njok saab sõna sotsialistide nimel. suur tänu, proua juhataja, härra eurorühma juht Van Rompuy äh, võttis vastu teekaardi augustis selleks, et täita äh, augud majandus- ja rahaliidus äh, majandusinstrumentide osas. Euroopa Parlament äh, esitas Dysoni raporti selle peale, kus me näitame üles toetust sotsiaalsamba sissetoomisele hoiuste äh, tagamise direktiiv ning kriisi lahendamise kord on meie jaoks kõige olulisemad äh, dokumendid, meil on vaja euroalale tugevat eelarvet ja on vaja demokraatlikku standardit selleks, et tagada majanduspoliitiliste otsuste legitiimsus Euroopa Liidus ühenduse meetodi alusel väga palju on räägitud pangandusliidust, äh, kuigi teda ei ole veel praegu lõpule viidud kuid teised sambad on jäänud justkui arutelust kõrvale Euroopa tasandil. ja ainus, mis äh, on viimastel aegadel realiseerunud, on see, et komisjon on nimetanud selle niinimetatud majanduspoliitikate lepingute süsteemi välja äh, komisjoniga, nagu te äh, Eurogrupi esimees teate, ei ole päris sama asi, mis äh, ühenduse meetod. ja seega minu küsimus on järgmine. ma olen äh, kulissides kuulnud Van Rompuy teekaardi kohta üsna paljugi äraevat, et eesmärgiks on see võib-olla hoopis peatada. ja minu küsimus teile, et kas te kavatsete Euroopa Nõukogu päevakorda tõsta selle päeva te teekaardi küsimuse tegevuskava küsimuse ja, ja millised on lähituleviku äh, Äh, sammud. suur tänu. suur tänu äh, selle küsimuse eest mis nüüd puudutab äh, tegevuskava, Nõmpao tegevuskava, te teate, et eurorühm alati, kui räägitakse nendest küsimustest, valmistab ette Euroopa Nõukogu kohtumise. tegevuskava on Euroopa Ülemkogu kohtumisel olnud ja nõukogus arutelul juba mõnda aega ja on seda ka jätkuvalt. lepingute alane küsimus ei ole veel otsustatud ei eurorühmas ega ka nõukogus, ma ei saa anda teile seega ka lõplikku vastust ega ei saa anda teile ka lõplikust vastust äh, siis nõukogu osas laiemalt, nii et selle kontseptsiooni kallal töö veel käib. on üsna mitu mõtet äh, ka parlamendis äh, sellesama kontseptsiooni osas, nii et äh, mingisugust lõplikku vastust ma teile anda ei saa. see tegevuskava, nagu te ütlesite, siin on tõesti teatav kiiruste erinevus, mõndade elementidega minnakse edasi kiiremini, äh, võttes arvesse siis asja pakilisust, pangandusliit, nagu te teate, on praegu kõige pakilisem teema majandusinstrumentide lõhede täitmise osas töö veel käib aga tahaksin siinkohal rõhutada, et majandushalduspaketis ja kaheses paktis on ette nähtud üsna mitu uut menetlust ja uut instrumenti ja ma arvan, et on ülioluline ajal, mil me räägime edasistest äh, instrumentidest, et need instrumendid täituksid, mille osas me oleme kokku leppinud. nii et minu prioriteet äh, praegu oleks vastu võetud lahenduste ja menetluste elluviimine ja tegutseme siis paralleelselt edasi võimalike lisavahenditega. suur tänu, nüüd äh, Rahvapartei nimel saab sõna proua Lulling. suur tänu, proua esinaine, härra esimees. mis puudutab Euroopa poolaasta menetlust, te ütlesite, rahulolevalt, kui ma sain teist õigesti aru, et Euroopa Komisjoni soovitused võeti ühehäälselt vastu eurorühmas. ma ütleksin, et ma olen selle peale natukene üllatunud, kuivõrd eh, vahetult pärast nende soovituste äh, Äh, avalikustamist Euroopa Komisjoni poolt suisa järgmisel päeval reageeriti sellele väga negatiivselt äh, poliitikute poolt äh, liikmesriikides, isegi väga kõrged poliitikud, president Hollande ei põrkunud ka tagasi kriitikast ja ütles, et Brüssel dikteerib liikmesriikidele ette seda, mis nad peavad ette võtma. Luksemburis ka rääkisid ehm, ministrid eh, Brüsseli ettekirjutustest, sotsiaalminister ütles, et komisjoni soovitused eh, on eh, puhas jura. nii et kui tõesti kõik liikmesriigid nõukogus kiitsid komisjoni soovitused heaks, Äh, siis nad rääkisid seal ilmselt küll hoopis teist juttu kui kodus äh, ja kas te ei arva et selline topeltmoraal äh, on ju puhas silmakirjalikkus ja seab küsimärgi alla euroopa projekti legitiimsuse ja et kas mitte eurorühm ei peaks sellest rääkima et niimoodi erinevat lähenetakse erinevates foorumites asjale eurorühma esimehena olete viimastel Äh, aastatel üles näidanud teatavat äh, diskreetsust ajakirjanduse ees äh, ma ei taha seda mitte kuidagi kvalifitseerida aga ma tahaksin siiski teada miks niimoodi käitutakse kas te olete küprose kriisi skandaalidest midagi õppinud Eh, sellepärast see näitas eurorühma suuri puudujääke ja tõi kaasa väga palju segadust või vastupidi olete niimoodi otsustanud poliitilistel põhjustel arvestades seda et euro äh, arvates siis seda et eurorühma äh, esimees peabki olema väga diskreetne äh, projektide osas Äh, kas äh, selle tulemuseks on see, et äh, majanduse väljavaated pärane, paranevad või, või mi, mi, miks te olete nii diskreetne olnud? miks te olete nii vaoshoitud meedias olnud um,? Thank you very much uh,, madam proua Lulling, suur tänu selle küsimuse eest, suur tänu, et te toetate minu meediapoliitikat ma kavatsen tulevikus ka olla nii avatud kui võimalik Euroopa poliitika osas ja selles osas, mida me teeme Brüsselis. sellepärast, et mina arvan ja see minu isiklik seisukoht, on, et me ei ole kriisi ajal piisavalt äh, andnud ülevaadet selle kohta, mida me oleme teinud ja miks on oluline, et meie juhtivad poliitikad seda teeksime, me peame avalikult rääkima, mis on kriisi iseloom, kuhu me oleme jõudnud, mida tuleb teha, kui raske äh, on kõik ja kui raskeks asi veel läheb ja nüüd arutelu nende riigipõhiste soovituste kohta. jah, soovitused äh, esita-, võeti vastu eurorühmas pärast arutelu ühehäälselt ja ka ECOFINis. jah, äh, mõndade äh, siseriiklike poliitikute kommentaaridega ma olen ka kursis, aga ma ütleksin, et tegelikult on komisjoni asi ja hiljem nõukogus ja nii edasi esitada need soovitused ja öelda riikidele, mis on vajalik äh, eelarve eesmärkide, eelarve puudujäägi eesmärkide ja makromajandus äh, struktureerimise ja reformide osas. ei ole kõhklustki selles, et see lasub komisjoni pädevuses ja et liikmesriigid äh, peavad äh, sellega toime tulema tõsiselt ja tõhusalt. ma tõin teile näitena pensionisüsteemi, kui pensionisüsteemi ei kaasajastata, kui see ei vasta tuleviku probleemide poolt seatud äh, ülesannetele, on siis lisareformid vajalikud kuidas need tuleb aga läbi viia siseriiklikul tasandil, minu meelest on see täiesti õige mingisugust ettekirjutust ju sellist ei ole ja mingit diktatuuri ei ole, aga me peame teineteist võtma tõsisemalt. komisjoni roll on ju kokku lepitud äh, valitsusjuhtide poolt, nemad leppisid sellises menetluses kokku, nemad leppisid kokku, et komisjon esitab soovitusi, nüüd nad peavad hakkama nende soovitustega tegelema, aga veel kord, see, kuidas nad konkreetselt need eesmärgid ellu viivad, kuidas nad oma reformid läbi viivad, on nende asi, nende siseriiklikus pädevuses. pärast seda hindab komisjon neid samme, ütlevad, et kas te tegite kõik õigesti või ei ole olnud see piisav, mis on ära tehtud ja nii edasi, nii et pädevus ja vastutuskohustus on erinev kuid me peame tunnustama äh, seda, millist rolli kannab komisjon, kui oluline on nende roll äh, soovituste esitajana, selles osas ei saa olla mitte mingisuguseid kõhkluseid. suur tänu, ütleb äh, proua esimees, aega on jäänud meil nüüd natukene väheks, ma teen ettepaneku, et me võtame kaks järgmist küsimust koos, Emily Turunen ja Andreas Schwab saaksid üheskoos esitada küsimused, Emily kõigepealt ja siis Andreas ja siis kolm viimast Roberto Roodi ja Wolf Klints, äh, ma juba hoiatan, et teie saate kõik kolmekesi äh, üheskoos esitada küsimused pärast Emily ja Andrease küsimuste ploki ja palun tehke lühidalt, sest et ähm, juba aeg on jooksnud umbe. Äh, suurt tänu, ütleb proua Turunen, teen nii, annan endast parima, räägin natukene sellest, millest juba on räägitud, kõigepealt see uus, uus skp Ehm, näitajad, me võib-olla hakkame vaikselt tõstma pead ja tuleme sellest mustast august välja. kuidas te, millised on teie vastused sellele ehm, ohule, et järgneb kümnend majanduskasvu ilma töökohtadeta, see on, see on tõsine oht. nagu te ütlesite, väga suurt muret tuleb tunda noorsootööpuuduse osas. nüüd eh, varade kvaliteedihinnang seda on äh, väga tugevalt kritiseeritud, et mil-, kuidas see on toimunud praegu, Basel kolm, see järelevalvepakett, ähm, meetodi äh, mõõtmiste ja jätkukäitluse osas on saadud palju kriitikat, teie ütlesite, et ei tuleks kõhelda äh, varade kvaliteedi hinnangu kvaliteedis ja et selle tagavad sõltumatud eksperdid. aga võttes seda kriitikat arvesse kuidas te kavatsete selle kvaliteedi siis tagada? suur tänu, Andres Schwab. suur tänu. kahjuks äh, on mul oluliselt vähem aega kui esialgu. Te rääkisite härra Langeni vastuseks maksupettustest ja kõrvalehoidmisest. Teie vastus oli natukene vildakas, me peaksime rääkima ühtsest maksupoliitikast. kui mõned ettevõtted, mõned riigid nende äh, ettevõtetele selliseid võimalusi pakuvad, siis ei ole see ju ometigi ettevõtete süü, vaid liikmesriikide süü. ja teine asi, Kreeka, siin ma ei taha midagi väga palju öelda. Äh, eurorühma üks eesmärke on ju esmane äh, eelarve ülejääk edasise abi andmiseks. mida see eelarve ülejääk, see äh, esmane eelarve ülejääk tähendab järgmiste programmide jaoks ja minu viimane küsimus pärast äh, lühikest äh, kohtumist siseturukomisjoniga Kreekas, kas ei oleks vaja lisaarutelusid äh, eurorühmas selle kohta, et selline asi võiks korduda ka teistes liikmesriikides ja Liisa Ferreira ütles täiesti õigesti, et teinekord arv, näitajad on väga äh, suurt segadust tekitavad ja, ja läbipaistvus kindlasti suureneks, kui me saaksime sellist abi paljudele riikidele anda. suur tänu suur tänu nende küsimuste eest. esimene küsimus puudutas seda, et me tõstame pead ja tuleme majanduslangust vaikselt võib-olla välja, aga et kaasneb risk, et äh, taastatakse küll majanduskasv, aga töökohad mitte jah, võib tõesti tekkida selline mudel mõnedes liikmesriikides, et majandus taastub, majandus kasvab ja läheb äh, mõnda aega enne kui äh, töönäit-, tööhõivenäitajad tõusevad, see on tegelikult täiesti normaalne, et äh, tööpuudus tõuseb, kui majandus tõuseb. aga oluline on see, et äh, majanduskriisi alguses on ju see tegelikult vastupidi, majandus kukub, aga tööpuudus hakkab tõusma alles hiljem, alati on majanduskasvu ja töökohtade loomise vahel teatav lõhe nii et ma ei ole väga mures, sellepärast et äh, järgneb pikk majanduskasvu periood ilma töökohtade lisaloomiseta. aga alguses see nii võib-olla on. nüüd äh, varasemate taluvustestide äh, suhtes esitatud kriitika minu meelest see ainult rõhutab seda, kui oluline on praegu saada korda, kuidas ma selle kavatsen tagada mõistagi, selle eest lasub vastutus peaasjalikult äh, Euroopa Keskpangal, nad peavad meid teavitama sellest, kuidas nad seda protsessi organiseerivad ja ja me kavatseme rõhutada ka tulevikus seda, nii nagu rõhutasin täna, et see peab olema põhjalik ja sõltumatu protsess ja selleks, et me selles ajas, mis meile on antud, äh, saaksime seda korralikult teha, on meil vaja väliseksperte ja eraettevõtteid, kes seda teevad härra Schwab küsis küsimuse ühtse maksupoliitika kohta. on neid, kes ütlevad, see on kõige parem lahendus, et valigem kohe ühtne maksupoliitika, aga kui me vaatame praegust poliitilist olukorda, oleks võib-olla mõistlikum rõhuda koordineerimisele, infovahetusele, võimalusele harmoniseerida see, kus on võimalik ja siis võib-olla vaikselt pikemas perspektiivis mõelda ühtsele maksupoliitikale, kuid praegu keskenduda ainult äh, ühtsele maksupoliitikale ei aitaks meid. üsna mõndagi on võimalik kindlasti saavutada äh, selle tee, seda teed järgides, äh, mille me oleme praegu kokku leppinud, info jagamine, harmoneerimine ja nii edasi. ja OSCD mängib selles osas ka samuti väga olulist rolli ja teie viimane küsimus puudutas seda rakkerühma, teil on täiesti õigus me võime anda äh, abi ka nendes riikides, kes ei ole programmi alused riigid ja me olemegi seda juba teinud, üsna paljud riigid on saanud toetust ka ilma oma programmide elluviimiseks ja Euroopa Keskpanga esindajad on väga paljudes riikides praegu tegutsevad, nii et see poliitika on täiesti jalul ja, ja teil oli õigus. Roberto Roddi and Katson Wolf-Prints, Roberto Roberto, palun. Uh, suur tänu, proua esimees. mina sooviksin, et te räägiksite natukene rohkem sellest äh, väga tundlikust majanduslangusest väljatulekust. mida meil tuleks teha selleks, et majanduslangust toetada ja probleemidest välja tulla? Äh, miks on äh, olukord ikka veel nii raske, kas äh, probleem oli konsolideerimises või selles, mida kirjutas Financial Times? ja siis veel ka see konsolideerimise tempo langemine viimastel kuudel, Prantsusmaa probleemid, Itaalia avaliku sektori äh, Äh, probleemid. ja nüüd te ütlesite, et meil on see uus väga mõjuvõimas äh, meede, kaksikpakett. me peame väga vastutustundlikult seda meedet kasutama selleks, et äh, ühendada võlakriteeriumid, korrapoliitilised reformid äh, ja majandust turust äh, turgutavad meetmed. ja minu viimane küsimus äh, Iirimaa kohta ja see, et nemad soovivad pärast programmist väljatulekut kasutada rahapoliitilisi otsetehinguid kui turvavõrku. kas äh, ka teised riigid võiksid kasutada samasugust lahendust? aitäh, Roodi! suur tänu, proua esimees. proua esimees, mina tahtsin veel kord tagasi tulla härra Schwabi küsimuse juurde, sellepärast et sellele härra Teiselblum ei vastanud. see puudutab eelarve ülejääke, mis Kreekal on ja ülejäägid on palju suuremad, kui eeldati ja ma tahtsin nüüd küsida, et kas seetõttu on võimalik mõelda ka võlakoorma vähendamise peale, selleks et meil oleks võimalik rohkem majanduskasvule lootust anda. väga tähtis on, et me toetaksime ka reaalmajandust ja kas te eurorühmas olete tegelenud ka erastamise küsimusega? natukene aega tagasi Troika esitas Kreekale nõudmise, et kolm suurt riigiettevõtet tuleb erastada ja rahandusminister Kreekas ütles, et palju parem oleks, kui need riigiettevõtted lihtsalt äh, ümber korraldada. nii et see on küsimus, mis meie jaoks on tähtis, me saame aru, et meid ootab ees suur erastamise laine, aga me tahaksime teada, kas äkki oleks siiski parem vastu võtta õiged otsused, mis toetaksid ka rahvamajanduste eesmärkide täitmist, aitäh! suur tänu ja Wolf äh,! Äh, suur tänu, proua esimees! Eh, suurt tänu, äh, härra Taiselblom, ma tõesti olen väga rõõmus selle üle, et te üritate kõike koos hoida, aga mulle tundub, et praktiliselt toimib see ainult siis, kui liikmesriigid saavad aru, et meie ühised huvid peavad seisma kõrgemal kui iga riigi huvid me kuulsime juba, prantslased ei lase endale midagi ette kirjutada, prant-, sakslased ka mitte, e, itaallased e, e, kaotasid just ära oma selle omandimaksu, mille nad olid sisse viinud paar aastat tagasi, kuna Brüssel seda nõudis. nii et kuidas me saame kindel olla, et ühine huvi on tähtsam? ma arvan, et äh, tegelikult edusamme me tegime tänu Mario Draghi äh, meetmetele, mitte aga äh, komisjoni ettepanekutele. kuidas on nüüd lugu niimoodi, et me saaksime võrrelda võrdselt nii euroala kui ka mitte euroala pankade varade kvaliteeti? Äh, kui meil on võimalik nüüd ESM-i rekapitaliseerimises kasutada, kas te olete siis kindel, et nendest meetmetest ka tõesti piisab? mul, mina kardan, et otsesed rekapitaliseerimisvõimalused on ammu ammendunud um,. For... Uh, suur tänu nende küsimuste eest, ma pole kindel, et suutsin kõik maha, kõik üles kirjutada, aga üritan vastata kõigepealt äh, majanduslangusest väljatulek, äh, kust tulid stiimulid ja mida oleks võimalik teha selleks, et äh, jääda sellele kursile? ma arvan, et äh, siin mängivad tähtsat rolli kõik meetmed, mis on vastu võetud, eelarvete konsolideerimine, reformid äh,, finantssektori reformimine, samamoodi nagu ka see, mida on teinud Euroopa Keskpank äh, Äh, selleks, et taastada euroala usaldusväärsus ja euroala majanduste usaldusväärsus. kuidas jätkata? tähtis on see, et me ei peatuks siin reformidega, nagu ma juba ütlesin, meil on väga palju veel vaja rakendamise osas ära teha. on väga tähtis äh, mõistlikus tempos äh, edasi tegeleda samm-sammult võlgadega ja ma arvan, et väga tähtis on töötada edasi ka pangandusliidu lõpuleviimise nimel. nii et tõesti, tegemist on usaldusväärsuse küsimusega, meil tuleb äh, finantssektorid uuesti äh, korda saada ja meil tuleb hoolitseda ka selle eest, et teeme seda, mida oleme lubanud. see on väga tähtis usalduse taastamisel nii meie ettevõtete, kodanike hulgas kui ka üleüldse äh, üleilmsel areenil Iirimaale antakse abi äh, uuesti äh, finantsturgudele minekul, edusamme on tehtud palju, aga meil on veel ka meetmeid selleks, et oleks võimalik samm-sammult minna äh, uuesti kapitaliturgudele. ma ei saa nüüd päris täpselt öelda, milline see toetus on, sest seda te ju küsisite aga meil on toetusmeetmed olemas Äh, selleks, et äh, Iirimaa saaks täielikult äh, programmidest välja tulla. ja lõplikult proua Kratsa küsimus. proua Kratsa küsis olukorra kohta Kreekas. jah, Kreeka oli väga edukas väga rasketel aegadel ja on saanud eelarve plussi, mis on tõesti väga tähtis, üks kõige tähtsamaid äh, kriteeriumeid selleks, et oleks võimalik äh, tulevasi meetmeid rakendada. nüüd tulevased äh, meetmed, kas need võivad leevendust tuua. me kõigepealt hindame, kuhu me oleme programmiga jõudnud, vaatame, milline on võlgade olukord, Eh, teeme seda aprillikuus järgmisel aastal ja me oleme valmis ka rohkem tegema tingimusel, et Kreeka täidab kõik programmi tingimused. mõningaid meetmeid mainiti, jah, nende peale võib mõelda mm, selleks, et äh, võlad ei suureneks. üks nendest on äh, kahepoolne intressimäärade vähendamine võlgadele, samamoodi ka äh, kaasrahastamise määra vähendamine Kreeka jaoks selleks, et neil oleks võimalik saada rohkem vahendeid fondidest praegusel hetkel ma ei tea, kui kaugele me oleme jõudnud aprillikuus, milline on võlgade olukord ja milliseid meetmeid on veel lisaks vaja. erastamine on üks nendest küsimustest, mis ei ole läinud nii kiiresti ja nii hästi, kui me lootsime, kui ka Kreeka valitsus oleks lootnud. Te küsisite, et kas me võiksime selle üle uuesti järele mõelda, kas äkki oleks parem ettevõtteid ümber struktureerida. ma arvan, et tuleks kombineerida mõlemat meedet. raha, erastamine on tähtis ka selleks, et leida vahendeid programmi ja äh, hoolitseda selle eest, et äh, võlad ei suureneks. nüüd tuleks küsida, et mis oleks majanduslikult äh, kõige äh, tähtsam see ümberstruktureerimine, ei, seda ei ole ette nähtud programmis ja ma arvan, et me peaksime siiski jääma programmi eesmärkide juurde. Wolf Klints rääkis euroala kooshoidmisest see ja seda, et ühishuvid tuleks panna kõrgemale kui äh, riiklikud huvid. mulle see väga meeldis, ma kirjutasin selle isegi siia paberile. küsisite, et, et kas me saame siin tõesti olla kindlad, et nii see läheb, ma arvan, et me saame teha kõik endast oleneva, hoolitsemaks selle eest, et tõesti ühishuvid oleksid kõrgemad, siin on erinevaid mõõd-, meetmeid nagu näiteks Pangandusliit ja tõesti, ükskõik mida me ka teeks, väga tähtis on usaldusväärsuse äh, taastamine. sa rääkisid pankadest nii euroalal kui ka väljaspool euroalal. Äh, tegemist on ECOFIN-i küsimusega, sellepärast et äh, siin ei räägita mitte ainult euroala riikidest ja ma tõesti loodan, et ka mitte euroala riigid ühinevad pangandusliiduvad, liituvad pangandusliiduga ja nendest saab osa ESM-ist ja ka pankade kriisilahendusmehhanismist. aga pangandusliit on ka võimalus suurendada usaldusväärsust ja parandada koostööd pankade vahel nii euroalal kui ka väljaspool euroala. suur tänu! ütleb proua esinaine, suur tänu, et jäite siia kauemaks selleks, et kõik said oma küsimustele vastused. Um, uh, me paneme paika ka uued ähm, kuupäevad selleks, et teid kutsuda meie ette kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja me oleme kindlad, et äh, või loodame, et võime teid kutsuda ka siis, kui ta on mingi erakorraline olukord, loodame, et seda ei tule, aga loodame, et tulete, kui ole, on vaja Okay, colleagues, if you could take... kolleegid, võtke istet. ja nüüd jätkab eh, paariks hetkeks aseesimees koosoleku juhtimist, sest minul on mõningad kiireloomulised küsimused, mida pean lahendama. aitäh, tulen hääletamise ajaks tagasi. Good morning everyone, so we move to the tere hommikust kõigile! jätkame järgmise päevakorrapunktiga. Äh, liidu programmile alusel toodetakse teatavaid tegevusi finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas perioodil kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. muudatusettepanekute läbivaatamine, raportöör on aseesimees härra Stolojan, kellele annan ka koheselt sõna Thank you, Mr uh, President. Now we have uh, to discuss uh, aitäh, härra juhataja, arutame muudatusettepanekuid minu raportile, meenutan teile, et see raport viitab Euroopa Liidule programmile, mis puudutab viitekümmet kaheksat miljonit eurot aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, et kaasrahastada rahvusvahelise finantsaruandlusstandard äh, fondi äh, avalike huvide jälgimise nõukogu, äh, er-, kes vaatab üle ka raamatupidamisstandardite loomise, Euroopa finantsaruandluse nõuandegruppi, millega edendatakse ka raamatupidamisstandardeid Euroopa Liidus. selle raporti kallal töötamise käigus kohtus teie äh, raportööri ja allraportööride akadeemikutega et, äh, professionaalidega rahvusvahelistest ja riiklikest äh, raamatupidamis- ning auditistandardi sektoritest, meie nõuandmete asutustega ning nendega, kes neid standardeid kasutavad ja tahame tänada kõiki debattides osalejaid, aga see ei tähenda seda, et me oleme kõik oma äh, selle probleemiga tõusetunud probleemid lahendanud. Äh, seda sellepärast, et äh, ka akadeemikud, professionaalid, standardiloojad vaidlevad selle üle, mida meie siin arutame. palume, et komisjon lükkaks edasi hääletuse selle raporti üle, mis pidi täna toimuma ja seda kahel peamisel põhjusel. esiteks, meil on vaja veel aega selleks, et saavutada head kompromissmuudatusettepanekud, sest äh, me tahame äh, selle raporti taha saada tugeva enamuse. esitatud on sellele raportile ainult seitsekümmend kaheksa muudatusettepanekut, aga Nende muudatusettepanekutega tõstatatud küsimused on olulised raamatupidamis- ning auditeerimisstandardite tuleviku seisukohast äh, nii Euroopa Liidus kui ka globaalsel äh, tasandil. teiseks, äh, ilmselt saabuvad see nädal erinõuandja härra Maistarti soovitused siseturu volinikule, mis puudutavad seda, kuivõrd tõhus on äh, toetusprotsess Euroopa Liidus. see tähendab ka seda, et äh, võib-olla parandatakse, võib-olla esitatakse soovitusi või protsessi parandamise kohta ning äh, kuida-, selle kohta, kuidas juhtida seda protsessi. ja seetõttu palun, et komisjon tee-, an-, teeks meile selle nädala jooksul kättesaadavaks need eelsoovitused need äh, tugevad debatid äh, äh, selle raporti teemade üle on ainult loo algus. järgmisel aastal ja see põhineb ka sõltuvatute ekspertide tööl, viib Euroopa Komisjon lõpule hindamise ka selle üle, kuidas on kaheksa aasta jooksul reegleid Euroopa Liidus täidetud ja seda hindamist kasutatakse EAS-i määruse ülevaatamiseks ja seetõttu jõuab see debatt Euroopa Parlamenti tagasi. selleks, et saavutada head kompromissid, peame me eh, hindama oma muudatusettepanekuid eh, mitmest fundamentaalsest seisukohast kõrgekvaliteediline finantsi, finantsinformatsioon on oluline avalik hüve turumajandusele. finantsaruandlus on majandusjuhtimise võtmeelemendiks. ülemaailmses majandusmaailmas on meil vaja ühtset äh, ülemaailmseid äh, raamatupidamist ning äh, auditistandardid seetõttu, et kuna et meil tuleks äh, kokku tuua need ülemaailmsed äh, äh, reeglid ja seda on ka korratud. Neid reegleid rakendatakse rohkem kui kahekümnes jurisdiktsioonis, aga kui IFRS-i reegleid heaks ei kiideta, siis ülemaailmset rakendamist ei tule. standardite loomine seda on kõige parem teha niimoodi, et need viib sisse sõltumatu üksus, aga eh, peavad olema avatud eh, reeglid, eh, avatud protsess selle kohta, kuidas küsimusi lahendada ja selline sõltumatu reeg-, standardite kehtestaja peab töötama avalikes huvides. rahvusvaheline standardite loomine, protsess peab olema koostööprotsess, kuhu on kaasatud ka riiklikud standardiloojad Euroopa Liidul on toetusmehhanism, mis eh, jätab eh, lõpliku otsuse standardite loomise koha pealt eh, Euroopa Liidu kätesse, eeldades, et see protsess on tõhus. standardite korralik rakendamine on sama oluline kui standardite loomine, aga standardite sisseviimine on audiitorite ja reguleerijate ülesandeks. nüüd tulles tagasi muudatusettepanekute juurde, kõige olulisem teema, mis nende muudatusettepanekutega kerkis, on järgnev. mure, et Euroopa raamatupidamiskontseptsioon, mis on Euroopa Liidu seadustes äh, eriti need äh, õiglase äh, ülevaatamise, stewardship'i põhimõte ja nii edasi, need ei ole enam rahvusvahelises kontseptuaalses raamistikus. paljud äh, muudatusettepanekud, mis tahavad tuua selle kontseptsiooni kontseptsiooni raamistikku, raamatupidamisstandarditesse ning ajakohastada standardi loojate juhtimist on tehtud ka ettepanek äh, seostada selle organisatsiooni rahastamine ette, tehtud ettepaneku rakendamisega. Need mured on küll äh, reaalsed, aga muudatusettepanekud ei ole vastavuses äh, raamatupidamisstandardite loojate sõltumusega ning selle loomise protsessi sõltumatusega. nagu ma juba ütlesin, siis selle küsimuse üle käivad tugevad arutelud ja seetõttu Äh, esitatud kompromissmuudatusettepanekud tahavad äh, säilitada sõltumatuse põhimõtte ning äh, vaadata selle küsimuse üle, põhinedes komisjoni ettepanekule, mis palus uurimust sõltumatutelt ekspertidelt, et analüüsida IFRS-i reeglite kaheksa aastast rakendamist Euroopa Liidus ja seda peaks meie arvates tegema öö, oktoobriks kaks tuhat neliteist. teine mure puudutab seda, kuivõrd tõhus on toetusprotsess, kuhu on kaasatud Fraag ja ERC ja ka selle kohta, milline on uus proaktiivne roll EFRAGil, et äh, standardite loomisse oma panus anda. põhjendades sellele, milline on töökorraldus komisjoniga ja millised on, milline on kaks tuhat kümme, kaks tuhat kolmteist rahastusprogramm, mille on heaks kiitnud Nõukogu ja Euroopa Parlament muudatusettepanekud, mille eesmärgiks on parandada juhtimist ning vastutust ning Äh, siduda rahastamine nende ettepanekute rakendamisega. ette pandud kompromissid keskenduvad sellele, et säilitada tehnilise e-, EFRAGi tehnilise rühma sõltumatus, mille ülesandeks on hinnata seda, kas IFRS on vastavuses Euroopa seadusega ning vaadata see küsimus üle, kaasa arvatud juhtimise küsimus ja see peaks põhinema komisjoni ettepanekul, kus on ka erinõuandja äh, soovitus äh, siseturu volinikule ja meie arvates peaks komisjon seda tegema märtsi kaks tuhat neliteist lõpuks. mõlemal juhul, kui EFRS äh, fond ja EFRAG ei rakenda komisjoni ettepanekut, siis peaksime me mõtlema selle üle, kuidas peatada või vähendada rahastamist. kolmas muudatusettepanekute mõte on taodelda iga-aastast nõukogu ja parlamendi heakskiitu selle organisatsiooni rahastamisele. tegelikult öeldi, et me ei tohiks anda täitmata tšekki sellele organisatsioonile seitsmeks aastaks. kompromiss, muudatusettepanek säilitab komisjoni ettepaneku säilitada äh, iga-aastased tööprogrammid äh, aga viia sisse ka komisjoni iga-aastane hindamine, mis puudutab selle programmi eesmärkide täitmist, tööprogrammide eesmärkide täitmist ning äh, nende meetmed, neid meetmeid, mis tulenevad sõltumatu eksperdi soovitustest. tegelikult räägime me siin kahest äh, ülevaatamisest, äh, see oktoobri kaks tuhat neliteist lõpuks IFRS-i puhul juhtimise puhul, raamatupidamiskontseptsiooni küsimuste puhul ja siis üks äh, ülevaade märtsi kaks tuhat neliteist lõpuks, äh, mis puudutab EFRAGi küsimusi. järgmisel nädalal Strasbourgis äh, meie raportöör ja variraportöörid loodetavasti saame ette pandud kompromissmuudatusettepanekutega valmis ja siis äh, kolmekümnendal septembril saame me eks selle üle hääletada, aitäh. aitäh, Theodor ja nüüd annan S-, SND nimel äh, sõna variraportöörile e, Elka Truuile. aitäh! alustuseks äh, sooviksin loomulikult tänada raportööri, võtan sõna suhteliselt lühidalt, rõhutan, et on väga hea, et Äh, siia on kaasatud meie ettepanek äh, mõneti edasi lükata hääletamist selleks, et leida häid kompromisse. ja nagu te ise rõhutasite, siis tuleb arvesse võtta ka maistati vahearuannet, mis uurib neid küsimusi ja kust võib tuleneda rida kasulikke ettepanekuid. nii et järgmine nädal diskussioonide käigus saame seda arvesse võtta. Äh, ma ma arvan, et äh, debatt ei käi selle üle, kas neid äh, äh, institutsioone kaasrahastada, arvestades, milline on sotsiaalne mõju selgetel süsteemidel, aga selge on see, et välja arendatud standard, standardid peavad olema vastavuses kõikide Euroopa Liidu reeglite ja määrustega. ja kui me vaatame raamatupidamispõhimõtteid, siis need tuleb võtta ka arvesse tehtud töös. kui seda piisavalt tehtud ei ole, siis oleks äärmiselt keeruline rahastamist jätkata sellisel tasemel, mis hetkel ette on nähtud. üks probleem on see, et päris palju tööst on just Euroopa Liidu poolt rahastatud, näiteks raamatupidamisstandardite puhul nelikümmend kolm protsenti rahastust Euroopa Liidult. see tähendab seda, et üldhuvi on midagi sellist, mida tuleb alasti, alati meeles pidada ja äh, ka siin, äh, mis puudutab läbipaistvust ja garantiisid, siis äh, mulle tundub, et äh, me peaksime siiski asju tihedamalt jälgima. nii et ma olen nõus sellega, mille raportöör välja pakkus, et me ei tohiks anda täitmata tšeki kogu kuueks aastaks, aga peaksime vaatama aasta-aastalt, kas asja peab üle vaatama üheaastase perioodi jooksul on võimalik saavutada selgemat ülevaadet küsimustest. ma arvan, et järgmisel nädalal saame me rääkida sellest äh, rohkem ja ootan arutelu teie kõigiga sellest. aitäh, härra Elkadrovi. Alde nimel annan sõna härra Klintsi. Äh, jah, suur tänu, härra esimees. me eile juba raportööri ja variraportööridega arutasime, sellepärast mõned lühikesed märkused. siin me ju oleme nõus äh, fraktsioonide üleselt ja seda on võimalik ka näha muudatusettepanekutest, mida on teinud äh, liikmed väga paljudest fraktsioonidest ja need üheskoos esitanud. ehk siis on täiesti selge, et me ei saa praegusel hetkel rääkida konkreetsetest numbritest finantsraamistiku kohta, mida on meil vaja selle tegevuse toetamiseks ja mida meil tuleb ka toetada ma juba eelnevalt ütlesin, et see on tegelikult iseenesestmõistetav ja me oleme ka sellest huvitatud, meil tuleb IFRS-i edasi välja töötada, kui tuleb hoolitseda selle eest, et nõukogu Londos rohkem kui varem hoolitseb Euroopa huvide kaitsmise eest, siis on, seetõttu on väga tähtis, kes on nõukogu liikmed ja ka teiseks, kuidas neid standardeid välja töötatakse ja kuidas hoolitsetakse selle eest, et Euroopa auditeerimistraditsioonide eripäraga ka piisavalt arvestatakse. sellepärast tegime ka muudatusettepanekuid, eriti tähtsad on siin muudatusettepanekud kolmkümmend kaheksa, nelikümmend kaks. härra Maistati nõuniku rolli ma ei taha siin vähendada me oleme tõesti huvitatud sellest, et tema ettepanekud läbi vaadata ja neid võib-olla ka kasutada aga peab olema ka täiesti selge, et parlament ning nõukogu on praegusel hetkel siiski juhtivas rollis, mitte aga härra Maistat, ükskõik kui head need tema ettepanekud ka poleks. mina ei jaga raportööri, raportööri nõu erinevate meetmete kasutamise järjekorrast, mõtlen siin just äh, ASC ja e EFRAK-i reformidest. Neid võib tegelikult esitleda varem kui järgmise aasta märtsikuus, peaksime hoolitsema selle eest, et me eh, saaksime need kiiremini läbi vaadata ja sama kehtib ka tegelikult määrustada kuussada kuus murd kaks tuhat kaks kohta. volinik Barnier on lubanud, et ta kavatseb sellega küsida, eh, kavatseb sellega tegeleda ja nüüd aga öeldakse, et ootame sellega kuni järgmise aasta oktoobrikuuni. minu arvates ei ole see mõistlik on täiesti selge, seda ütles ka eelkõneleja ning suurem osa kolleegidest jagab ka seda arvamust, et meil on olemas meede, millega mõjutada nõukogu ja seda niikaua, kuni me kaasrahastajana oleme aktiivsed. on täiesti selge, et me kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani lihtsalt ei saa mingit summat välja maksta aga me võiksime teha ettepaneku, et me teeme esimese ülekande järgmiseks aastaks, et meil oleks ka korralik ülevaade selle kohta, kui palju vahendeid kulutatakse ja kellele makstakse. tahan teada, kui palju tuleb äh, erasektorist, meil on neli suurt äh, üleilmset auditeerimisettevõtet, palju nendelt tuleb, palju tuleb meilt, nii et tegelikult meil ei ole veel piisavalt informatsiooni suur tänu, härra Klints ja nüüd Roheliste nimel saab sõna nende variraportöör härra Kiigolt, palun um,. Want... kuna aeg on otsas, siis ma ei hakka kõiki argumente kordama. ma arvan, et äh, töötame koos raportööri ja variraportööridega. ja ka mina arvan, et äh, kuna on siin komisjonis nii palju tähtsaid küsimusi esitatud ja seda tegid ka eksperdid, ei tohiks me lihtsalt minna seda teed, et äh, kinnitame praeguse struktuuri. tahan tõstatada ainult ühe võtmetähtsusega küsimuse. me ei räägi siin mitte ainult äh, standardite väljatöötajate sõltumatusest, isegi siis, kui ta on sõltumatu, tekib siiski tasakaalu küsimus, kas ettepanek on tasakaalus. ja siin on meil praegu probleem praeguses struktuuris see kehtib nii ESB kui ka EFRAK-i kohta ja sellepärast äh, on meil põhjust seda olukorda sügavamalt analüüsida ja mitte lihtsalt saata välja mingeid sõnumeid ja öelda, et jätkame nii palju, äh, nii nagu siiamaani ja meil on sõltumatud eksperdid eriti siis, kui selle protsessi tulemused ei tundu vastavat äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete raamatupidamisega ja tegelikult ka sellega, mida on vaja investoritel ja avalikul sektoril. suur tänu, suur tänu, et pidasite kinni ka ajast ja nüüd saab sõna härra Kamal ECR fraktsiooni nimel. suur tänu, suur tänu, ka üritan ajast kinni pidada, kuid ei garanteeri mitte midagi suur tänu härra Stolojanile ja variraportööridele. ma tõesti arvan, et meil on siin vaja kompromissi, meil tegemist ei ole mitte poliitilise küsimusega, vaid tõesti tegemist on keerulise raamatupidamisstandardite küsimusega. jällegi rahastamine, siin on mõned küsimused, mis ma tahtsin tõstatada enne selle asemel, et minna üksikasjadesse. meile ikka veel valmistab muret, kas meil on võimalik äh, Euroopa äh, ettevõtlusseadusandluse ja IFRS-i vahel tõesti ka kohandamist tagada. me tõesti peaksime hoolitsema selle eest, et need oleksid omavahel kohandatavad ja sellepärast äh, tekib siin väga selgelt ka see sõltumatuse küsimus. teine asi, hoolimata sellest äh, lobisurvest, et me ei saa mitte millestki aru, vaadates kõiki neid kirju, mis me saime äh, kus öeldi, et meid on ka informeeritud, et meil ei ole tegelikult äh, mitte mingeid tõendeid selle kohta, et IFRS-i raamatupidamisstandardid aitasid kriisile veelgi kaasa, vaid äh, meil on tervel rida pankasid, kes on öelnud, et nii see ei ole ja sellepärast tuleb meil selle küsimusega tegeleda. meil on vaja saada informatsiooni komisjonilt, eriti just äh, härra Maestati uuringu kohta. aga me ei ole üleilmsete standardite vastu, see ei ole üldse mitte halb mõte, aga meil tuleb hoolitseda selle eest, et äh, me selliseid huvitavaid mõtteid ja standardeid, mis me oleme välja töötanud, ära ei kaotaks. jah, me kõik soovime üleilmseid standardeid, kuid me ei peaks seda tegema, äh, kaotades ära neid tähtsaid kontseptsioone, sest me tegelikult nägime, kuidas finantsinstrumentidega halb ümberkäimine võib meid kriisi lükata ja tõesti, me lihtsalt ei saa öelda, et äh, me lõpetame rahastamise punkt, meil tuleb välja töötada kompromiss, me peame üleminekuaja rahastamise tagama ja siis mõtlema, kuidas edasi minna. suur tänu, härra Kamal, ma vabandan, aga unustasin sõna anda kuue fraktsioonile, nii et härra Kluute, palun. arvestades, äh, kuna seda, et aeg on otsas ma ei hakkagi rohkem kommenteerima, sest äh, kõik on juba öeldud, nii et aitäh. suur tänu, härra Klute. ja nüüd viimasena saab uuesti sõna härra raportöör, härra Stolojan, palun. suur tänu, härra esimees, mul ei ole ka palju enam lisada, lihtsalt äh, palun, et komisjoni esindaja ütleks meile,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 aitäh, me praegusel hetkel lõpetame tõlged inglise keelde ja ma loodan, et me äh, võime selle läbi vaadata, enne kui teie selle saate, me, see ei sõltu meist, nii et me hoolitseme, et te saate selle järgmise nädala koosolekuks. aitäh, ütleb härra Stolojan. suur tänu kõikidele variraportööridele ja suur tänu kõikide nende jõupingutuste eest, mida variraportöörid on teinud selleks, et meil oli võimalik arutada äh, seda küsimust ka väga paljude inimestega, kes on selles auditeerimis- ja raamatupidamissektoris tegevad. suur tänu, härra Stolojan! nii et meenutan teile, et hääletus toimub komisjonis kahekümne neljandal septembril ja täiskogul hääletust ei ole praegu veel paika pandud. nii et läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on punkt number viis, Euroop-, see, vaatame läbi muudatusettepanekud, mis on tehtud Euroopa Liidu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta üldeelarve kohta. ja raportööriks on Sven Kiigold, kes aga on just kadunud, ei, sealt ta juba tulebki nii et anname sõna härra Kiigoldile raportöörina. Well, suddenly uh, it's all, uh, all... suur tänu. Äh, kiiresti läheb teil see asi siin. aga kuivõrd tegelikult aega on napilt, siis ma tahaksin keskenduda kõige olulisematele küsimustele ja nendele asjadele, millest me veel ei ole rääkinud. ja kui lubate, siis räägiksin ka ainult arvudest lüürikast me oleme juba rääkinud muudatusettepanekuid olen ka lugenud, need kinnitavad täpselt seda, kus meie lõhed on, kas euroalal on vaja suuremat eelarvet, kas Euroopal on vaja suuremat eelarvet. teine küsimus kohe sinna takka, et kui on vaja suuremat eelarvet, kas siis tuleks kärpida nendes valdkondades, mis kaks tuhat kakskümmend eesmärkidesse ei panusta ja et kas meil on samal ajal vaja mm, siis tõsta eelarvet nendes äh, kaks tuhat kakskümmend eesmärgi valdkondades. suuri erinevusi on ka selles osas, äh, kui suur peaks olema antitsüklilise mm, kulutamise osa ja hääletus tuleb siis osades nendes küsimustes ja see peaks põhimõtteliselt vastama kojas praegu eh, jõudude tasakaalule. nagu, nagu te, nagu ma ütlesin, eh, kedagi eriti eh, need kaunid sõnad ei huvita, mida me siin kokku paneme, arvud on olulisemad ja sellepärast räägime siis arvudest ma käisin Eurostatis, käisin kolmes ähm, e, Euroopa Statistikaametis, et saada ülevaadet selle kohta, milline on praegu olukord ja see kinnitas veelgi minu veendumust, et Euroopa Järelevalveametid, nendel on vaja rohkem vahendeid äh, selleks, et äh, täita neid ülesandeid, mille me oleme ise seadusandlusega neile andnud, sealhulgas delegeeritud õigusaktide osas ja nende eelarveid kõiki kärpis komisjon juba üsna valusalt ja sellele järgnes veelgi äh, laastavam äh, nõukogu kärpekava ja variraportööride kohtumisel siis näidati üles suurt toetust äh, sellele et statistikaametite ähm, pakutu äh, Äh, siiski võetaks vastu. nüüd Euroopa Statistikaamet, äh, Euroopa statistikaprogramm härra Rademacher ütles, et kuivõrd ressursse on väga vähe, on kõhklusi selles osas, kas nad suudavad täita programmi. siit ma saan öelda nüüd nii palju, et meie tõime ettepanekusse tagasi need äh, numbrid, mille nemad välja pakkusid, aga toot-, tuletaksin Eurostatile meelde, et see muidugi tähendab seda, et nad peavad selle programmi ka täies mahus täitma, mitte sealt äh, vabavoliliselt äh, valima asju, mis neile meeldib ja jätma kõrvale need äh, aspektid, mis neile ei meeldi. nüüd veel, nüüd mis puudutab teisi ameteid, ma olen üritanud siin uued kulud tasakaalustada vastavate kärbetega. pärast variraportööride kohtumist äh, on enamus kärbetest tänaseks äh, muudetud äh, reservi panemiseks, aga me tahaksime reservidesse panna finantsaruandluse ja auditi valdkonda minevad vahendid, äh, seda siis vastavalt arutelule, mida me pidasime ISB ja EFRAGi osas raha oleme siis pannud reservi ka majandusrahaliidu kommunikatsiooni osas, sellepärast meile tundus, et mõni, et osa sellest materjalist, mis praegu toodetakse, ei vasta küsimustele, kriitilise tähtsusega küsimustele, mille täiesti õigustatult paljud kodanikud esitavad. ja see väga paljusid ei veena ja lõpetuseks ma teeksin jätkuvalt ettepaneku tõsta veidi vahendeid mis on suunatud rahvusvahelise koostöö valdkonnale maksunduse küsimuses vaadake g kohtumisi kohtumiste kokkuleppeidki selles valdkonnas ja lõpetuseks ma teen ettepaneku et me hakkaksime ette valmistama uue meetmega lõppkasutajate suutlikkuse tõstmist ja tööstuse väliste huvi poolte ähm, huvide arvesse võtmist, ähm, see on rahvusvaheline vabandust, jätkuv programm, mille me käivitasime kaks aastat tagasi, see on olnud väga edukas ja on üks ähm, tagasihoidlik viis, kuidas astuda vastu sellele väga tugevale tagatreplusele, mida finantsteenuste valdkonnas tehakse. suur tänu, Sven. rahvapartei nimel saab nüüd sõna härra Schwab härra Schwab peaks härra variraportööri esindama. aga saalis on segadus. Werner. ja, ich ich wollte nicht zum Gesamtpaket sprechen, sondern ma ei tahtnud tervikpaketi kohta sõna saada, vaid selle viimase punkti kohta, mille kolleeg Igor tõstatas, nimelt et et eelarvet Finance Watchile tõstetakse ei saa tõsi olla see, et sõltumatu organisatsioon jääb vee peale ainult sellepärast, et me anname talle veelgi rohkem raha kui siiani. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal nad juba said üheksasada tuhat äh, eurot avalikku raha. ma tõesti ei usu oma kõrvu, et minu teada Finance Watch meie tööd mitte ei lihtsusta, vaid pigem raskendab, nii et äh, mina soovitaksin selle vastu hääletada. okei okay, uh,, Mrs McCarthy wants uh.... proua McCarthy on proovinud sõna ma tõesti loodan, kallid kolleegid, et te härra Langeni soovitust ei järgi selles valdkonnas. mina olen Finance Watchi liige ja tuletaksin teile mee- äh,, alguses olin selle liige ja see loodi organisatsioonina selleks, et ähm, kodanikel ja tarbijatel oleks juurdepääs finantsalasele informatsioonile, et nad saaksid üldse sellest finantsmaailmast midagi aru üks koma seitse miljonit kahvatub äh, selle kaheksa miljoni ees mille mm, äh, kasutab lobitöödeks ära tööstus nii et ma ei ole teiega nõus meie kohustus on toetada teadlikkust tarbijate seas tõsta nende teadlikkust finantstoodete osas ja ma tõesti loodan et kolleegid jäävad selle muudatusettepaneku juurde ja toetavad seda hääletusel suur tänu arlene sotsialistide nimel teie variraportöör härra njok suur tänu, äh, härra juhataja, ma olen peaaegu et äh, täiesti nõus äh, sellega, mida ütles härra Kiigold. muudatusettepanekud, mille olen ma välja pakkunud, on kõik jõudnud sisse ka ilusti kompromissmuudatusettepanekutesse, ma tahaksin tunnustust avaldada tööle see kuuskümmend seitse null viis muudatusettepanek nii nagu arlene mccarthy algan ka mina et majanduskomisjon peab ikkagi mõistma tõsiasja et täna ei ole äh, finantsturult äh, vä- äh, väljaspool seisvat lobiorganisatsiooni kellel oleks piisavalt oskusi ja teadmisi selle turu kohta ja et on väga oluline et sellised organisatsioonid nagu finance watch saaksid oma tööd jätkata suur tänu härra honjok alde nimel saab sõna härra torvald keda pole saalis kas keegi on Aldest äkki saalis ja soovib sõna? tundub, et mitte. siis saab sõna konservatiivide nimel härra Kamal või kes? kas keegi üldse soovib sõna siis? härra Klute äh, äh, jah, ma teeksin äh, hea meelega paar lühikest märkust kuue fraktsiooni nimel. me põhimõtteliselt toetame härra Kiigoldi raportit, me leiame, et see on hea. tegemist on lühikese raportiga, saame aru, et seal on ametlikud piirid paika pandud, me siiski teeme mõned muudatusettepanekud selleks, et seda äh, raportit veelgi paremaks muuta. aga põhimõtteliselt oleme sellega nõus ja nagu öeldud, tegemist on hea raportiga. kaks punkti, mida ma tahaksin veel kord välja tuua. esiteks järelevalve ja järelevalve toetamine, meie arvates on see äärmiselt tähtis. see, mis me siin vastu võtame ja rakendame, seda ei ole võimalik teha ilma korraliku järelevalveta, sellepärast tuleb järelevalveasutustele leida vahendid, piisavad vahendid, et nad saaksid oma tööd teha Finance Watch ähm, selle ametiperioodi alguses äh, see komisjon siin ka toetas Finance Watchi äh, loomist. Ähm, mõte toona oli, et äh, meil olid nõunike ja lobistidena ainult finantsturgudel tegevad inimesed ja meil ei olnud mitte kedagi teist ning me nägime, et on liiga vähe kodanikuühiskonnast tulevat kompetentsi, mida me võiksime ka kasutada, sellepärast meenutan teile, isegi kui tööd on rohkem, Werner Langenil on õigus, see ei tee asja lihtsamaks, pigem raskemaks, aga see just ongi selle finantsfondi loomise mõte, et me saaksime alternatiivse ettepaneku, alternatiivse nägemuse äh, probleemidest, et me saaksime küsimustega kriitiliselt tegeleda, on meil vaja neid erinevaid vaatenurki ja sellepärast ma siiski palun, et toetage Sven Kiigoldi ettepanekut. suur tänu, härra Klute. härra Smith on palunud sõna. Olle, võib-olla teed lühidalt, sellepärast et tõesti ähm, meil on juba kõvasti üle aja siin läinud see asi teen väga lühidalt. tahaksin kõigepealt öelda, et mina toetan Sven Kiigoldi imepärasel kombel, ma alati ei ole temaga ühel nõul, aga see teema on tõesti ülioluline. kui meil olid MIFID-i alased arutelused, arutelud, siis ma kohtusin vist umbes kahesaja erineva osapoolega, nad kõik ühte ja sedasama juttu ei rääkinud aga kui üldse selles perspektiivis mingeid tarbijaid on, siis nemad ei olnud väga hästi esindatud. isegi kui ma teinekord olen äh, nende esindajatega eri meelt, üsna tihti isegi on see kasulik demokraatias ja ma olen sellise asjaga harjunud. meie riigis isegi toetatakse neid, kes meid kritiseerivad. suur tänu, härra Smith. ja proua Lulling on palunud sõna. proua Lulling ka, kui teie saaksite teha lühidalt ma tahtsin ainult ühe üldise märkuse teha. Te teate väga hästi, et meil tuleb kärpida ja meil on ka terve rida meetmeid vastu võetud, mis tegelikult ka meid ennast puudutavad. ma olen kvestor ja tean, millised on meie probleemid, kuna meil tuleb kolmkümmend protsenti reisikuludest kokku tõmmata ja nüüd praegu lihtsalt loobite raha aknast välja lasete tuult et te üleüldse neid inimesi toetate mis on neil üldse kodanikega pistmist jah nemad lihtsalt ehitasid endale ilusa suure majakese koos korralike palkadega ja nüüd meie peame veel edasi maksma see ei tule absoluutselt kõne alla meil tuleb igal pool muudkui kärpida ja Äh, vööd kokku tõmmata ja siis nemad lihtsalt lasevad seda raha tuulde. Finally... suur tänu, tõesti nii, proua Luling, annan nüüd sõna tagasi üle uuesti härra Kiigoldile. kallid kolleegid, kõigepealt suur tänu nende sõnavõttude eest, vähemalt äh, tundub, et äh, üldiselt toetatakse Euroopa Järelevalveameteid ja Eurostati selles osas tundub olevat äh, konsensus saavutatud kojas, seda on hädasti vaja, sellepärast et muidu meie seadusandlikud jõupingutused on, on olnud kõik mõttetud, nii et suur tänu selle eest. nüüd see arutelu ühe eelarve arvu osas ma tooksin teie tähelepanu alla selle, et see eelarverida ei ole konkreetselt finance watchi eelarverida vaid tegemist on avaliku hanke eelarvereaga rahastamaks neid organisatsioone mida tööstus ise ei rahasta. juba see esimene algatus mida me oleme kaks aastat äh, rahastanud on kahe erineva organisatsiooni poolt kasutatud ja üks nendest esindab finantsturgude kasutajaid ja nad korraldavad iga nädal äh, Äh, äh, siis äh, tutvustavad tutvustavaid kohtumisi finantsseadusandluse osas ja teine organisatsioon eraldab erahuvisid erahuve on ähm, turgudel umbes kolmsada kaheksakümmend miljonit aastas seitsesada finantsteenuste pakkujate mm, lobitegijad on palgatud äh, Brüsselisse tööle, tarbijate poolt on neid inimesi oluliselt vähem, väga raske on saada kokku raha neljasajalt viiesajalt miljonilt kui nendelt inimestelt, kes lõikavad kasu oma mõjuvõimu öö, äh, eest seadusandlusesse me üritame selle eelarvereaga natukene tasakaalustada võimude positsiooni ja tasakaalu. finantsteenuste puhul meil seni ei ole olnud sellist tasakaalu püüdlust ja tänu fraktsioonide ülesele kokkuleppele saavutasime me selle eelarverea kaks aastat tagasi. ma loodutan, et see jääb paika ka seni, praegu ja komisjon on sellele ettepanekule selle eelarve puhul äh, andnud äh, siin A staatuse ehk teisisõnu äh, Ehm, kõige kõrgema soovitusastme pangandus äh,, parlamendi soovitustele, nii et komisjon on oma A hinnangu andnud sellele. ja kui te nüüd, proua Lulling, ütlete, et äh, raha lastakse siin korstnasse äh,, siis ausalt öeldes äh, on see küll väga lihtne lähenemine arvestades seda, millises olukorras me praegu oleme ja seega ma toetan äh, et, et ma loodan, et te toetate eelarverida kuus, seitse, null, viis. suur tänu, härra Kiigold. Läheme edasi, järgmine ah,. seda tahtsin veel öelda, et mõne hetke pärast hääletame selles samas küsimuses, aga kõigepealt muudatus äh,, päevakorrapunkt number kuus, triloogid, mis puudutab Omnibus kahte siis triloogid äh, taas käivitusid kümnendal juulil pärast kümne kuist pausi tehnilise abi andmise kohta paljudes küsimustes, äh, mis puudutab pikaajalisi tagatisi. ja saavutatud kokkulepe on hea alus järgnevateks aruteludeks, aga kuivõrd nõukogu pole andnud mandaati, ei saa siin erilisi edusamme teha arutelud keskenduksid ka sellele, kui oluline on kiiret lahendust toov direktiiv Solvency kaks rakendamise kohta, praegu on käivitamise äh, kuupäevaks esimene jaanuar kaks tuhat neliteist. parlament tegi ettepaneku, et ähm, rakendamiskuupäevaks peaks pigem olema esimene jaanuar kaks tuhat kuusteist komisjon sellega põhimõtteliselt võiks olla nõus, aga Omnibus kahes seda ei muudetud. paluti siis, et komisjon pakuks välja parema äh, rakendamiskuupäeva ja et see võiks olla kaks tuhat kuusteist, kui see on kaks tuhat kuusteist, siis võtab parlament direktiivi vastu. ja nüüd eeldaks, et komisjon selle kuu lõpuks võtab ka otsuse vastu. järgmine triloog peaks toimuma kümnendal, üheksandal ja kümnen-, üheksandal septembril ja kümnendal oktoobril, MIFID. MIFIDi puhul leidis aset teine triloogi kohtumine eile investori kaitse, toorained ja erandid olid arutelul. kolmas triloog peaks toimuma üheteistkümnendal septembril. nüüd äh, pankade kriisilahenduse korra ja tegevuse lõpetamise direktiiv, selles osas on peetud kaks äh, triloogi kohtumist neljandal septembril ehk siis eile ja kümnendal juulil kõigepealt keskenduti direktiivi ulatusele ja, ja komisjoni tehnilisele tööle ja töödokumendile. teine kohtumine pani paika selles räägiti eesistuja plaanist äh, selle direktiivi rakendamiseks eelnõu on praegu ettevalmistamisel ning tehniline töö käib alustasime ka läbirääkimisi nõukoguga hoiatiste tagatise direktiivi osas raportöör parlamendist on viidanud sellele et ta tahaks käivitada läbirääkimised selle dokumendi osas pankade kriisilahenduse korra alase seadusandlusega mais kaks tuhat üksteist võeti sellesisuline otsus ju vastu ja kaks tuhat kaksteist aastaga täiskogu selle teksti kiitis heaks selle nädala alguses parlamendi delegatsioon tuli kokku ja tehti ettepanek, et tuleks teha hoiuste garandamise süsteem, direktiivi teksti tehnilisi muutusi ja esimene kohtumine peaks toimuma siis triloogi kohtumine oktoobris. nõukogu ja komisjoniga järgmisena toimuval kohtumisel ehm, ilmselt keskendutakse kahe dokumendi vahelistele seostele ja paralleelselt peaks toimuma siis äh, hoiuste tagamise direktiivi teine triloog äh, ja äh, pankade resu-, äh, pankade kriisilahenduse korra alase dokumendi vastuvõtmine parlamendis esimesel lugemisel. ainult üks lause, mul on väga hea meel, et me praegusel hetkel kriisilahendusmehhanismis oleme saanud mänguruume nii enda jaoks kui ka nõukogule on jäänud mänguruumi, nii et me võime loota selle peale, et hoiuste tagamine, mis siiamaani nõukogu bloka-, blokeerimise pärast on olnud sahtli põhjas nüüd Leedu eesistumise ajal jälle edasi läheb ja võib-olla, kes teab, äkki järgmise aasta veebruarikuus saame täiskogul selle üle juba hääletada. suur tänu, härra Simon. aga nüüd tuleb äh, proua esimees ise tagasi ja läheme hääletama. Thank you, Pablo um,. aitäh, Pablo mul on üks lisa juhatajat teadaanne ja see puudutab asjade hetkeseisu SSM-i koha pealt ja läbirääkimisi Euroopa Keskpangaga. meil on veel üks lahendamata küsimus, mis on see ligipääsumäär, mis, mille saab Euroopa Parlament järelevalvenõukogu protokollidele. nii et me endiselt veel ootame selle tulemust, enne kui me jätkata saame. SSM peaks äh, hääletusele tulema järgmises äh, Strasbourgis hetkel, aga senini ei ole ma veel allkirjastanud ja edastanud seda dokumentatsiooni, mis täielikult seda võimaldaks. ja ma loodan, et täna kella viieks äh, on mul võimalik seda teha. see on siis see uus informatsioon selle koha pealt kas me oleme valmis hääletama? seitse lükati edasi, mis tähendab, et me tuleme Sven Kiigoldi arvamuse projekti juurde. kas kõik on valmis? ma näen, et inimesed otsivad oma hääletuskaarte, minul enda oma ei ole, nii et improviseerime, kui me selleni jõuame. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletud. see oli küll väga tihe, nii et seda peame kontrollima. tundub, et ka mina hääletan, nii et pean, avame hääletuse, palun, jah. see ei ole ikka veel avatud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. okei. Um, amendment two, all those in favor? muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime sedagi aga tundub, et see oli vastu võetud. avame hääletuse. kas kõik on hääletanud, üks pluss tuleb juurde? ja tundub, et lülitatakse kaarte nüüd sisse. hääletus on lõppenud, üks pluss juurde, see tähendab ikkagi, et see on vastu võetud. üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda. tulemustele lisatakse veel üks pluss, tundub, et see on tagasi lükatud, sest äh, kakskümmend kakskümmend on see tulemus isegi, kui üks poolthääl juurde tuleb. kompromiss B, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, kas te tahtsite kahteteistkümmet kontrollida? tõesti, hea küll, kontrollime kaheteistkümnet üks vastuhääl juurde. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? erapooletuid on ka, kontrollime seda. sest et viimane oli suhteliselt tihe. üks vastuhääl lisatakse siia, kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud kolm, neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, aga see vist oli tagasi lükatud. üks vastuhääl lisatakse, kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime seda, sest kätega hästi ei näidatud, aga Aldo vist oli poolt. üks poolthääl lisada, hääletamine on lõppenud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ei, ei, see võeti vastu was carried. Yeah, it was carried. It was right. It's it was carried. Yeah. Yeah. Well, I, I'm not sure what your problem Alin, ma ei saa päris hästi aru, milles on probleem. see oli vastu võetud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kahtekümmet nelja. võib-olla läkski teistpidi, sest äh, üks vastuhääl tuleb lisada. jah, see on tagasi lükatud. kompromissi D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus, selle teeme elektrooniliselt. avage hääletus. üks poolthääl tuleb lisada kas kõik on hääletanud, kaks inimest, kelle kaart on sisestatud, ei ole hääletanud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, kaksteist vastu, seitse erapooletut. ja nüüd on need eelarvelised muudatusettepanekud. kuus, seitse, null, null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, seitse, null, üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, seitse, null, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, seitse, null, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, seitse, null, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, seitse, null, viis poolt, vastu, vastu, erapooletud, kontrollime seda. kuus, seitse, null, viis lisada tuleb üks poolthääl, vastu võetud, kakskümmend kolm kaheteistkümne vastu, kuus seitse null kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus seitse üks neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda, tundub, et see oli tagasi lükatud üks vastuhääl lisada. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kuus, seitse, null üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see oli vist osa kompromissist nagunii. ei, see oligi kompromiss kaks. kuus, seitse, üks, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, seitse, üks, kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, seitse, üks, kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sellega ongi asi ühel pool. ja Pablo, nüüd tuleb sinu oma raport, nii et annan sulle juhtimise jälle üle. Sorry. No, this is oh, yeah. Yeah. We move on to the next item of... jätkame järgmise päevakorrapunktiga. see on arvamuse projekti läbivaatamine euro ja muude rahaühikute kaitsmine võltsimise eest kriminaalõigusega. tegemist on arvamusega ja juhtkomisjon on libe. jätkan nüüd hispaania keeles, sest et mina olen raportöör ja räägin siis hispaania keeles sellest. La principal idea de este informe es modernizar, reforzar ja selle raporti põhiliseks mõtteks on karistussüsteemi harmoniseerimine ja tugevdamine selleks, et eurot ja teisi valuutasid Euroopa Liidus ei võltsitaks. sellega asendame me määruse tuhat kolmsada kolmkümmend kaheksa aastast kaks tuhat kaks. kriisi aegasid tuleb kasutada selleks, et võidelda kuritegevuse vastu. me peame selle küsimusega äh, üksmeelselt tegelema selleks, et saavutada püstitatud eesmärki praegusel hetkel on ka võitlus võltsimise vastu põhjendatud kui kunagi varem, sellepärast et euro mängib äh, väga tähtsat lõimivat rolli äh, nii majanduslikus, sotsiaalses kui ka kultuurilises mõttes. euro on väga tähtis äh, kodanike usalduse jaoks, seda eriti just kriisi ajal ja seepärast tuleb eurot ka võltsimise eest kaitsta. ma tahan toonitada, et äh, muudatuste eesmärgiks on see, et liikmesriikidel on äh, koostöö tegemiseks ühesugused meetmed ja me soovime, et meil oleks ka öö, äh, Äh, kooskõla varem ECONi komisjonis vastu võetud äh, raportitega. me üritasime raportisse sisse kirjutada ka selle mõtte, et kõik liikmesriigid peaksid äh, tegema koostööd ja konkreetselt lähevad minu muudatusettepanekud erinevatesse suundadesse. esiteks see, et meil on ette nähtud karistused selleks, et äh, üleüldse võltsimist ära hoida. väga tähtis on, et sisse oleks kirjutatud karistuste proportsionaalsus. ja peale selle on väga tähtis proportsionaalsuse põhimõtte kõrval ka lähimuse põhimõte. siis järgnevad muudatusettepanekud, äh, mis puudutavad võimalikult suurt kohaldusala siin räägime me nii paberraha kui ka müntide võltsimisest ja see ei puuduta mitte ainult eurot, vaid ka teisi käibel olevaid valuutasid. siis on siin tehtud veel muudatusettepanekuid müntide ja pangatähtede trükkimise ja värvimise kohta siis on äh, räägitud veel ka andmekaitsest ja sellest, kuidas äh, rikkumise äh, vastases võitluses peavad koostööd tegema kõik erinevad ametiasutused. sotsiaaldemokraatide variraportööri proua Ferreirat ei ole kohal, kas keegi teine võtab sõna? Yes, Uh, jah, ma kõigepealt vabandan Leis-, Elisa Ferreira nimel, tal on äh, teised äh, kohustused ja räägin tema nimel. ma tahaksin tänada raportööri selle töö eest, ma olen nõus sellega komisjoni ettepanek on teretulnud, äh, rahaühikute võltsimine euro seab kühimärgi alla nende valuutade usaldusväärsuse. harmoneerimine selles valdkonnas on vägagi teretulnud nüüd on kahekümne kaheksa kaheksas liikmesriigis äh, kuristat-, on kuritegu nüüdsest äh, valuuta võltsimine. antakse äh, juurdlusvahendid meie inspektsioonidele, ma arvan, et see eelnõu, mis meie oleme välja pakkunud, parandab komisjoni eelnõud ja selgelt on nüüdsest siis kriminaalkuritegu valuutade võltsimine ka teiste valuutade puhul, kui seda on euro. ma olen nõus komisjoni ja raportööri ettepanekutega, ma ei taha mitte ühtegi sisulist muudatusettepanekut teha uh,. Äh, Mr Padar, on behalf of Libe I will give the floor to aitäh, härra Padar ja nüüd proua Kula Aralde nimel. Oui, merci, moi je à ce stade suur tänu, mina vaataksin praegu äh, rohkem äh, neid muudatusettepanekuid, enamus nendest äh, liiguvad täiesti õiges suunas, aga üks asi, mulle tundub, et meil üks peamine eesmärk praegu libiseb käest. halloo? jah, me oleme väga palju öelnud äh, selle kriminaalkaristuse kohta, aga mulle tundub, et kui me tahame võltsimise vastu tegelikult võidelda, siis tuleks keelustada kahesaja ja viiesaja eurosed rahatähed. see annab organiseeritud kuritegevusele väga suured võimalused. ja kui me Ben-, Ben Ali kapid lahti tegime, siis me nägime, et see oli täis tuugalt äh, suuri rahatähti, eurorahatähti ja võib-olla see tekst, äh, mis siin on välja pakutud, ei ole juriidiliselt kõige parem tekst, ma vaatan selle üle, aga parlament, kui ta sellist asja ette, sellise ettepaneku teeks, aitaks oluliselt võidelda tõsiste äh, võltsingute vastu. suur tänu, proua Kula ja Roheliste nimel saab sõna nüüd härra Tavaresile, aga härra Tavaresit ei ole, siis saab sõna härra Lambert. I don't know whether I should speak english or french ma ei tea, kas ma peaksin võtma sõna inglise või prantsuse keeles, kas on mingeid eelistusi? no seekord siis prantsuse keeles, mõlemad on tegelikult ilusad keeled. härra esimees, nagu öeldi, ma pean siin esindama siis täna Rui Tavarešit, kes üldse üsna keerulise sõnavõtuga tahtis äh, esineda täna. nimelt äh, meil ei ole muudatusettepanekuid ja oleme nõus sellega, mida ütles Silvi nende suurte rahatähtede kohta kellel üldse sellist rahatähte vaja on? no ausalt öeldes ma pole elu sees ühtegi saanud isegi omal näppude vahele. aga ma kujutan ette, et on teisi, kellel võib-olla tõesti on vaja viiesaja eurost rahatähte ja kindlasti on toredad inimesed, aga muud ma ei tahtnudki selle kohta öelda, toetame nende keelustamist. suur tänu, härra Lamberts. härra Fox saab sõna konservatiivide nimel. aitäh, härra esimees komisjoni poolt välja pakutud harmoniseerimine tõesti võimaldaks äh, kohtuotsuseid vastastikku tunnustada ning äh, parandada äh, kriminaaljuhtumite tõlgendamist sellistes liikmesriikides, kes eurot kasutavad, aga ma ei toeta seda, et miinimumsanktsioonid kriminaalkuritegude puhul on nii täpselt välja toodud, nii nagu on artiklis viis ära toodud direktiivis, minu arvates see vähendab suveräänsust ja sekkub liiga palju ja muret tekitab mulle ka artikkel üksteist. ma olen veendunud, et Euroopa Liidul ei ole pädevust sundida liikmesriike liituma mingi lepinguga või äh, äh, keelama neid lepingust ta taanduda. Äh, muidu toetan kolleege selles kaustas. aitäh, härra Fox. kas on veel kedagi, kes soovib selles küsimuses sõna võtta? So I will answer now as a nüüd raportöörina vastan hispaania keeles. Äh, suur aitäh kõigile panuste eest. võtan nad arvesse. ja üritan äh, teie ettepanekud muudatus, muudatusettepanekuteks tõlgendada. tahaksin äh, kommenteerida selle kohta, mida ütles äh, proua Goulart kahesaja ja viiesaja euroste rahatähtede kohta. Teie poolt väljendatud äh, mure on aus, aga ma arvan, et äh, kahesaja ja viiesaja euroste rahatähtede küsimus ei ole niivõrd seotud võltsimisega. see on suurem probleem rahapesu puhul. selle raporti rakendusala puudutab tegelikult euro ja teiste valuutade võltsimist Euroopa Liidus niisiis, kuigi teie poolt tõstatatud mure on aus, prokuraar, siis ei oleks siiski õige seda siia raportisse tuua, sest et see raport puudutab siiski võltsimist, mitte aga rahapesu. aga heal meelel olen valmis seda arutama, proua Kulariga, härra Lamberts ka väljendas äh, siin oma muret, kindlasti me suudame leida siin teatava kompromissi muudatusettepanekute esitamine, esitamise tähtaeg on kümnes september. Äh, vaatame need läbi kahekümne neljandal septembril, hääletus majanduskomisjonis on kavandatud samaks päevaks, kahekümne neljandaks septembriks. ja juhtkomisjon hääletab kolmandal oktoobril, täiskogu hääletus, äh, selle kohta meil veel informatsioon puudub nüüd saame jätkata järgmise päevakorrapunktiga. punkt kümme, Euroopa Investeerimispangale Euroopa Liidu tagatise andmine liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutes tekkida võiva kahjumi puhuks. arvamuse projekt. raportöör on härra Martin. niisiis äh, anname kohe talle sõna wow.. Thank you, Mr Bowles uh.... aitäh, härra Bowles uh see nimesilt on, mis teie ees on, on endiselt vale. ei, ma siiski ei ole abiellunud proua Paulsiga. aitäh, et andsite mulle võimaluse seda lühikest arvamust praegu esitleda, tahaksin tõesti tänada sekretäriaati ja eriti just minu assistenti siin, kes äh, on selle lühikese piiratud äh, aja jooksul, arvestades, et on olnud ka suvepuhkus ja teinud suurepärast tööd ja ma loodan, et saalis olevad kolleegid samuti hindavad kõike seda tööd. teen lühidalt, nagu lubasin ja teen seda saksa keeles. millest me siin räägime? tagatistega on meil võimalik Euroopa Investeerimispanga äh, kahjumeid äh, äh, vältida või siis, kui need tekivad, siis midagi ette võtta. tegemist on äh, seadusraamistikuga, mis äh, liitub varasema Euroopa Investeerimispanga kohta vastuvõetaga. me räägime siin äh, erinevatest riskidest, näiteks muudatusettepanek seitse, mille mina olen teinud, komisjoni ettepanek on siin, et investeerimispank peaks ise riski kandma ja ka kasutama kapitaliturgude meetmeid mina üritan siin hoolitseda selle eest, et ei võetaks mõttetuid riske ja spekulatsioonidele uksi aknade ja avatakse äh, ja siis äh, raporteerimisstandardite puhul ja ma loodan, et ka komisjon toetab seda ettepanekut, peaks investeerimispank täpselt aru andma oma tegevuse kohta ja programmide kohta, eriti mis puudutab koostööd kohalike finantsasutustega. ka seal peaks järelevalve minu arvates olema palju tugevam ja peale selle peaks olema ka kasusaajate nimekiri lisatud, et oleks selge, kes siis äh, lõppkokkuvõttes eraldatud vahenditest kasu lõikab. muudatusettepanekud kaheksa ja üheksa puudutavad kohalikke finantsasutusi ja selle aasta alguses oli meil võimalik ajakirjandusest lugeda, et finantsvahenduse asutused, millega Euroopa Investeerimispank koostööd teeb, nõuab äh, Euroopa Investeerimispanga laenudelt väga kõrgeid vahendustasusid, tuleb hoolitseda selle eest, et vahendid lähevad tõesti projektidesse ja mitte mingite lõivudena kellegi teise taskusse. nii et raha jõuaks ikkagi sinna, kuhu me soovime, et ta läheks. siis järgmine valdkond, see puudutab kliimakaitset. komisjon ise on ka ette näinud, et vähemalt kakskümmend viis protsenti eelarvest peaks olema eraldatud kliimakaitsele ja kliimamuutustega kohanemisele. see on täiesti mõistlik ja toetamist väärt. minu arvates aga tuleks siin konkreetsed kriteeriumid paika panna selle kohta, mis on keskkonnasõbralik sest ei ole mitte mingi saladus see, et mina austerlasena ja kõik minu kolleegid Austriast on veendunud, et siin ei tohiks mingeid äh, Äh, tagauks ja avada tuumaenergia toetamiseks või siis ka tuumajaamade äh, töö pikendamiseks äh, investeerimispanga kaudu. ja viimane punkt, millele ma tahan vihjata, puudutab, puudutab VKE-sid ja nende toetamist. mina leian, et ka siin tuleb hoolitseda selle eest, et investeerimispanga tegevusega ei toetataks töökohtade väljaviimist Euroopa Liidust. nii palju minu poolt, aitäh! Uh, aitäh, härra Martin. rahvapartei nimel annan sõna variraportöörile, härra Stolojanile. aitäh, härra juhataja, aitäh raportöörile tehtud töö eest. teen väga lühidalt. toetame seda raportit. on oluline, et et Euroopa Investeerimispank saaks seda tööd jätkata riikides, mis on väljaspool Euroopa Liitu. oluline on äh, säilitada äh, kolmekordse A staatus Euroopa Investeeringupanga jaoks äh, selleks, et need riigid teatud riikidesse säilitaksid nii madala intressimäära kui võimalik mis puudutab äh, arvamuse eelnõud, siis äh, toetame enamikke muudatusettepanekuid, aga meil on äh, veel küsimus, mida me peame arutama oma fraktsioonis, see puudutab muudatusettepanekut number kolm mis on seotud sellega, et rahastust ei saa anda tuumaenergia äh, valdkonnas, kaasa arvatud äh, äh eelnevad järgnevad protsessid nagu uraani kaevandamine ja tuumajäätmete säilitamine, me peame arutama seda äh, veel oma fraktsiooniga, et leida järeldus ja muudatusettepanek äh, number neli Euroopa Investeerimispanga rahastus ei tohiks äh, panustada sellesse, et töökohad liiguvad Euroopa Liidust välja. loomulikult äh, me ei taha, et töökohad lahkuksid Euroopa Liidust, aga ma ei, tõesti ei tea, kuidas Euroopa Investeerimispank äh, saaks oma poliitikatesse sellise eesmärgi kaasata. ja on veel üks küsimus, mida arvamuses ei ole see on lisas number kolm vist, kus on nimekiri riikidest, eh, kes eh, võivad taotleda sellist tüüpi garantiid, seal on ka Armeenia selles nimekirjas ja arvestades, mis juhtus eh, otsuse tegemisega Armeenia riigi tasandil, mis puudutab kaubandusliiduga liitumist Venemaa ja Kasahstaniga, mis põhimõtteliselt äh, ei võimaldanud neil allkirjastada assotsiatsioonilepet äh, Euroopa Liiduga, siis me peame vaatama, kas äh, Armeenia peaks olema endiselt selles lisas. aitäh, härra Stolojan. sotsiaaldemokraat siin ei ole. ALDE liikmeid siin samuti ei ole, nii et ilmselt roheliste nimel saan nüüd anda sõna härra Lambertsile Uh, äh, mul on siin öelda paar asja. kõigepealt soovin tänada Hans-Peter Martinit, äh, põhimõtteliselt toetame kõiki teie muudatusettepanekuid, aga nagu te ilmselt eeldasite, üritame me äh, paari nendest parandada. esimene märkus puudutab seda projekti tüüpi, mida investeerimispank rahastab, see puudutab nii sisemist kui välist mandaati. olgem ausad, kui eh, asi puudutab innovaatilise energiaprojekti, siis tavaliselt pangad ütlevad, jah, see on väga keeruline asi, meil ei ole mingisuguseid kogemusi sellega, me ei saa otsustada, milline on risk, nii et see on meie jaoks liiga keeruline. nii et äh, pangad eh, põhimõtteliselt ütlevad, et meie oleme valmis rahastama asju, ainult, ainult selliseid asju äh,, mida me teame äh, me, ma tean panku, äh, et näiteks meretuulepargid, nende riske me ei tea, nii et äh, me ei oska siin midagi öelda, aga samas nad võib-olla toetavad äh, söepõhiseid energiajaamu, tuumaenergiat ehk siis põhimõtteliselt eh, üheksateistkümnenda, kahekümnenda sajandi tehnoloogiat, neid peaksid rahastama tavalised pangad. me ei saa kasutada Euroopa investeeringute panke, panku, mis on finantspoliitiline instrument, et nad eh, lihtsalt jätkaksid eh, vana tavapärast poliitikat. ehk siis meie, meil on vaja kava, millega järk-järgulikult, järk-järgult kaotada, et mitte, et meil peaks olema selline kava, mis ütleb, et kaotame ära vana energia tootmise toetamise, toetame ainult äh, uut. Äh. ehk siis äh, minu arvates peaks olema niimoodi, et äh, investeerimispank neid vanu asju lihtsalt enam ei puuduta, see on avalik raha ja avalik raha peaks olema suunatud muudatustele. nii et me tahame sellist kava, millega järk-järgult kaotatakse mittetaastuva energia projektide toetamine ja järk-järgulikult, järk-järgult tahame, et äh, investeerimispank keskenduks ainult äh, energiaallikate üleminekule. see on siis number üks. number kaks, tahame, et see oleks vastavuses aluslepingu artikliga kakskümmend üks ehk siis äh, välispoliitika eesmärkidega ja selles mõttes ma vist toetan seda, mida ütles härra Stolojan, kui on riike, mis otsustavad, et neil on parem äh, mitte edendada head suhet Euroopa Liidus, hea küll, nad võivad seda teha, aga miks sellisel juhul peaksime meie rahastama ne projekte nendes riikides? ja siis lõpetuseks, ja see on meiepoolne pikaajaline nõue, meie usume, et EBRD ei peaks enam eksisteerima, et kui on liiga palju, et meil on liiga palju öö, äh, rahvusvahelisi institutsioone, selliseid, see peaks jaotama ära Maailmapanga ja Investeerimispanga vahel, see oleks parem maksumaksja raha kasutus ja minu arvates on tõesti kummaline, et nii komisjon kui nõukogu jätkuvalt säilitavad institutsioone, millel ei ole mitte mingisugust lisaväärtust. jah, ma olen täiesti sinuga ühel nõul ja sa tead, et meie meie arvamus siin on täpselt samasugune nagu teie oma siin et kui me tahame olla usaldusväärsed inimestena, kes vastutavad maksumaksjate raha kulutamise eest, siis me peaksime tegema endast kõige parema, et äh, selliste, sellised kulud oleksid loogilised ja päris palju on siin veel vaja ära teha, see puudutab ka parlamenti, minu arvates raisatakse raha ka siin, siin parlamendis, me peaksime oma sisekulutused selgemaks tegema, mul oli nüüd võimalus siin seda öelda ja ma tõesti usun, et see on ainuke moodus, kuidas me äh, võime usaldusväärselt võidelda selle nimel, et Euroopa Liit saaks lisavahendeid, ei saa öelda ühte ilma teist ütlemata. sest et siis öeldakse, et jah, me lihtsalt ehitame siin oma impeeriumi ja me ei taha ju, et seda saaks öelda. lõpetan siin. aitäh, ECR-i nimel annan sõna härra Foxile. Well, thank you, Chair. aitäh, esimees. minu kolleeg Ivo Strejček ei saanud siia tulla, nii et äh, loen tema kõne lihtsalt ette ja kui ma kasutan sõna mina, siis ma viitan härra Stöitšikile. soovin tänada Hans-Peter Martinit tema töö eest, tervitan komisjoni ettepanekut, sest meil on vaja äh, parandada investeerimispanga pädevust ja võimekust rahastada projekte väljaspool Euroopa Liitu, eriti just ida- ja lõunapartnerlusriike. toetan enamikku raportööri muudatusettepanekuid, aga nagu härra Stolojanil, on ka minul mure muudatusettepanekutega kolm ja neli teistes punktides esitan oma muudatusettepanekuid ja minu põhimõtted võib kokku võtta järgnevalt. me toetame EIB äh, rahastusoperatsioone Euroopa Liidus sees ja väljas ja leiame, et need peaksid, rahad peaksid olema tulemustele suunatud äh, ja peaks andma ka äh, algkapitali äh, VKE-dele. me peaksime üle vaatama, millised on toetatud äh, projektide plussid ja miinused, nii et nad oleksid eluvõimelised ning panustaksid jätkusuutlikkuse arengusse vastavalt EKONi varasematele eh, palvetele peaks eh, investeerimispank tema veebileheküljel, kus kohane eh, andma informatsiooni laenude ja garantiide saajate kohta, projekti sobivuskriteeriumide kohta ning riskikapitali laenude kohta VKE-dele. konkreetselt peab olema välja toodud summad, antud laenude hulk, regioon ning tööstussektor mida see puudutab ja lõpetuseks leiame me, et investeerimispanga rahandus peaks edendama tõhusat ja jätkusuutlikku energiasegu selleks, et äh, tagada, et meil oleks Euroopa Liit, kus on mitmesugused energiaallikad madalate kuludega ning et tarneahelad oleksid tagasid, tagatud. ootan koostööd raportööride ja kolleegidega. aitäh, härra Fox, tundub, et rohkem sõnasoovijaid ei ole, nii et annan sõna jällegi raportöörile, härra Martinile Especially... suur tänu, tahan eriti tänada härra Lambertit, kes just on lahkumas, suur tänu, et te olete äh, nii progressiivselt äh, lähenenud sellele küsimusele ja ma üritan teie seisukohta ühildada teistega. meil on eriarvamusi äh, tuumaenergia osas ja teistele kolleegidele tahaksin meenutada, et nad tõesti võiksid mõelda selle peale, mida härra Lamberts ütles kui tegemist ei ole meie ühise eesmärgiga, et vaatame tulevikku, vaid mõtleme, mida on tehtud eelnevalt, siis üha kiirenemini me lihtsalt hakkame kõrvale jätma teatud tehnoloogiaid. nii palju on mul praegu öelda, ootan juba teie muudatusettepanekuid, me ei ole siiamaani sotsiaaldemokraatlikust fraktsioonist veel seisukohta äh, Äh, kuulnud, äh, ma üritan leida aja kohtumiseks ja välja töötada nii palju kompromisse kui võimalik, aitäh! suur tänu, härra Martin, äh, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on üheksateistkümnes september keskpäeval, muudatusettepanekud vaadatakse läbi neljateistkümnendal oktoobril ja samal päeval toimub ka hääletus meie komisjonis ja hääletus eelarvekomisjonis toimub seitsmeteistkümnendal oktoobril ning täiskogul äh, hääletamise kuupäev tuleb veel paika panna. järgmine päevakorrapunkt on muud küsimused, tundub, et muid küsimusi ei ole, siis oleme sellega jõudnud äh, koosoleku lõpule. järgmine koosolek toimub kuueteistkümnendal septembril äh, kella kolmest kuni poole seitsmeni pärastlõunal ja teisipäeval, seitsmeteistkümnendal septembril kella üheksast kella poole üheni hommikul ja kella kolmest jällegi poole seitsmeni pärastlõunal. aitäh kõigile!